Eh, niisiis, eh, kõigepealt eh, vastan mina parlamendile, parlamendi presidendi nimel. un vicepresidente nel caso che un presidente appunto sia dimissionario o per qualsiasi altra ragione venga meno. niisiis, mina vastan parlamendi nimel ning sellega Äh, on siis kaetud need olukorrad, kus volinikud peavad tagasi astuma, on tehtud ettepanek, et et uuringute osakond viiks läbi mõningad uuringud selles osas, mis puudutab kahanevat proportsionaalsust, seda äh, matemaatilist meetodit, mida kasutatakse. me äh, käsitleme siis seda kokkuvõtvat dokumenti, härra Tahva on väljendanud huvi selle teema vastu Cambridge'i ülikoolis, matemaatikud on ka sellega tegelevad. Üheksandal ja kümnendal detsembril läheme me Ungarisse ning koordinaatorid ütlevad, et kolm Rahvapartei liiget, kaks sotsiaaldemokraati ja kõigist teistest fraktsioonidest üks liige peaks siis olema delegatsiooni koosseisus loomulikult me ei saa Ungari saadikuid äh, välistada, nemad võivad siis äh, äh, sellest piirist üle minna. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal teeb põhiseaduskomisjon ettepaneku, et delegatsioonid külastavad Itaaliat, konkreetsemalt Roomat ja Firenzet, Ühendkuningriiki, seal siis Londonit ja Cambridge'i, Poolat, Varssavit ja aasta teisel poolel Taanit kahe tuhande üheteistkümnendal aastal tegid koordinaatorid ka ettepaneku, et kahekümne kuuendal jaanuaril korraldataks kuulamine Euroopa erakondade teemal. esitati ka mõned teised ettepanekud, mille osas otsused jäid langetamata, nii et, et me peame nendega veel edasi tegelema. aga igatahes kahekümne kuuendal jaanuaril toimub siis see kuulamine erakondade teemal, me leppisime kokku, et, et ase, komisjoni asepresident Šefkovitš äh, tuleb äh, samuti meie istungile kahekümne üheksandal ja kolmkümnendal novembril, siis me käsitleme rahvusparlamentide rolli vastavalt Lissaboni lepingule ning äh, me vaatame ka, miks härra Barroso on palunud, et Euroopa Parlament muudaks oma tavasid tagasilükkamismenetluse osas. härra Barroso on vastavalt artiklile kaheksakümmend kuus palunud et me ei rakendaks äh, mõningaid reegleid, mis muudutavad komisjoni ettepanekute tagasilükkamist. kaheksateistkümnendal oktoobril koordinaatorid vaatavad läbi TAFi raporti, mis puudutab siis ühtset äh, valimisseadust. selles küsimuses on eriarvamused ning koordinaatorid peavad äh, mõningaid nendest küsimustest kontrollima. välja pakutud ajakava Äh, kodanike algatuste osas on äh, ka registreeritud ning äh, raporti eelnõu tuleks siis koostada niipea kui võimalik. samuti kuues punkt, ajakava kinnitamine kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks Äh, tuleb ära teha, koordinaatoritel vist ei ole midagi selle vastu ja kui keegi ei ole ka selle vastu, siis me kinnitame järgmise aasta ajakava, nii nagu ta praegu on äh,. hästi, nüüd äh, saame edasi minna siis järgmise päevakorrapunkti juurde meie päevakorras ja selleks on kodanike algatused. me oleme juba selle teemaga tegelenud neljapäeval tegime seda, kui olid kohal ka rahvusparlamentide esindajad Äh, meil toimusid üsna intensiivsed ja rikastavad mõttevahetused ning täna äh, on äh, härra Lamassuuri ja proua Kurmai ettepanek siis jällegi arutusel, me oleme kutsunud siia kaks inimest, kes on selle teemaga tegelenud, professor Jürgen Maier, endine Bundestagi liige Saksamaalt ning teda peetakse siis üheks peamiseks liikuma panemiseks jõuks selle kodanikealgatuste mõtte taga ning Silvi von Kaufmann, kes minu arvates oli parlamendisaadik kahe koosseisu jooksul ja kui ma õigesti mäletan, siis ta oli ka kodanikealgatuse teemal raportöör nii et, et ma arvan, et me oleme nende kahe inimese näol äh, väga laialdase seisukohtade spektri katnud ja tahaksin neid tänada juba enne nende sõnavõtu eest, aga enne kui ma neile sõna annan, paluksin, et proua Kurmai, kes on meie komisjoni arvamuse koostaja, teeks lühikese sissejuhatuse, palun. suur tänu ja tere tulemast kõigile loomulikult mul on tohutult hea meel, et äh, me saame korraldada kahe suure eksperdiga äh, kohtumise, Silvia Kaufmann on kodanikualgatuse äh, välja mõelnud, tohutult tore jällegi, et ta on siin, ta on muidugi ka olnud või on ase, Euroopa Parlamendi asepresident ja seetõttu on temal väga tähtis roll ja mul on ka hea meel, et härra Maier on meiega siin. ta saab meie arutelu lisada Bundestagi kogemuse. raporti ettevalmistamisel kohtusin juba mitmete ekspertidega ja mm, mul õnnestus ka juba äh, tollal kohtuda Silvioga ning Alain Ramassour äh, on minu kaasraportöör, aga ka eelarvekomisjoni esimees ning äh, me tegime koostööd ka vabaühendustega, muide, äh, meil toimus üle saja kohtumise ning et me püüdsime mõista, eh, mis on vajalik ja me saime kogu Euroopast väga häid mõtteid. nüüd petitsioonide komisjonil on ka oluline roll selles protsessis ja seetõttu arvangi, et on saavutatud tasakaalustatud raport, mis põhineb konsensusel eh, kolleegid Hefners ja Wallist on kaasa löönud ja ma arvan, et kaks naist ja kaks meest, me neljakesi kokku kindlasti eh, suudame koostada parima võimaliku raporti ja see oleks ka eh, nagu sünnipäevakingituseks. AFCO komisjon tuleb kokku kaheksandal novembril eh, ja peab ütlema, et tegemist on neljanda sellelaadse kohtumisega, oleme korraldanud ka avalikke kuulamisi ning kolmekümnendal novembril loodetavasti saab juba hääletama hakata. suure tõenäosusega jõuame esimesele lugemisele ning kui kõik hästi läheb, siis kolmeteistkümnenda detsembri nädalal see ka toimub. võin teile kinnitada, et Euroopa Parlament on pühendunud kasutajasõbralikule algatusele, mis tuleb kodanike poolt. põhjus, miks me orgkomitee tahtsime moodustada, oli selles, et meie mõtted pärinevad kas regioonidest või kohtadelt ja muide, ainult nelikümmend kuus protsenti Euroopa Liidu kodanikest hääletas Euroopa Liidu va-, valimistel, seetõttu me arvasime, et kodanikel siiski peab olema seadusloomes kaasalöömise võimalus. mis juhtub siis, kui saab, kui kogutakse jällegi vähem kui üks miljon allkirja mõnele ettepanekule, siis peab mõtlema, kuidas motiveerida kodanikke, me peame näitama kodanikele, et kuidas me soovime arendada osalusdemokraatiat. see on tähtis meie jaoks ja loomulikult on meil ka ühised eesmärgid. see kõik on väga lihtne, me soovime nii palju kodanike algatusi tulevikus näha kui võimalik ja eh, loodame, et Euroopa kodanikud võtavad selle reegli omaks, tähtis on ka see, millist informatsiooni meie kodanikele anname, me peame vähendama distantsi tavakodanike ja Euroopa Parlamendi vahel. me muidugi mõistame, kui tähtis Euroopa Liit kodanikele on ja seetõttu see kaasneb meie tööga ka tohutu vastutus. soovime Euroopa Komisjoni määruse ettepanekut täiendada ja parandada kolmel moel. kõigepealt me tahaksime, et algatused oleksid kasutajasõbralikud, et kodanikel oleks rohkem informatsiooni, kuidas kodanikualgatust kasutada, et see oleks võimas kodan-, kodanike tahte väljenduse vahend ja selle mõttega tegimegi me oma muudatusettepanekud määruse ettepanekule, et vähendada liigset bürokraatiat, mis võiksid kodanikes frustratsiooni tekitada. annan teile lihtsalt ühe näite. Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku algatuse kontrollimiseks pärast seda, kui kolmsada tuhat allkirja on kogutud, küsime, kuidas on võimalik seda eh, algatuse lubatavust kontrollida. muidugi, kui komisjon kontrollib algatuse eh, vastuvõtt, vastuvõtmise võimalust, siis eh, tuleb protsess võib-olla mõneks kuuks peatada, aga me ei taha mingisuguseid äh, jõupingutusi tühja lasta, seetõttu tuleb kontroll korraldada niipea kui võimalik protsessi alguses. tähtis on ka eh, eh, protsessi lõpp, mis siis toimub, kui allkirjad on koos. organisaatorid eh, korraldavad kohtumisi, kodanikega koguvad allkirju, kulutavad palju aega ja midagi peab selle eest ka vastu saama, vähemalt üks kuulamine tuleb korraldada, et rahvas, rahvale saaks selgitada, mis oli asja mõte. ja seetõttu tuleks kavatseda, kavandada kõiki neid ähm, kohtumisi mõistlikus ajaraamistikus. suur tänu kolleegidele, ekspertidele, kes tegid ettepanekuid, kuidas protsessi kasu, kasutajasõbralikumaks muuta, kuidas vältida väärkasutust loomulikult on ka oluline järele mõelda, milline on selles protsessis, kodanikualgatuse protsessis Euroopa Parlamendi roll. eelmisel nädalal kohtusime rahvusparlamentidega, proua, teie parlamendi äh, kolleeg informeeris meid äh, ja andis meile väga huvitavat teavet kodanikualgatuse kohta. loomulikult on võtmeküsimuseks läbipaistvus. millise läbipaistvuse tasemega tahame me siis eh, seda protsessi realiseerida, loomulikult eh, huvitab meid ka see, et meile tehtaks nii palju ettepanekuid kui võimalik. kahjuks eelarvekomisjonis on täna hääletus ja kolleeg Lamassuuri eh, täna meie seas siin ei ole, aga muide, me tegime suurepärast koostööd. suur tänu teile nüüd ja ma tahaksin Silviale ka ühe lillekese anda, sest tõesti, tema on selle suurepärase algatuse taga, tänan. Grazie ma tänan väga, täna ka selle kena žesti eest. aseesimehelt, kes tahab kõigepealt sõna, härra professor? Te võite ka koha pealt rääkida, palun. ma tänan, härra.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 suur aitäh teile, professor, ma arvan, et te tõesti rääkisite väga lühidalt ja asjakohaselt. me arvestame sellega, mida te ütlesite, te ja nüüd anname sõna siis proua Kaufmannile. suur aitäh ma tahaksin teid, härra esimees, tänada ja samuti tahaksin tänada raportööre selle eest, et mind täna siia kutsusite. nagu te aru saate, on minu jaoks väga meeldiv ja väga suur au täna hommikul siin olla. ma olen selle teemaga tegelenud juba väga palju aastaid, ma olen selle eest võidelnud ning seetõttu on suurepärane näha, et põhiseaduskomisjon ja samuti petitsioonide komisjon tegelevad siis äh, selle teemaga Euroopa kodanike algatustega. lähitulevikus äh, saab sellest ilmselt ka tegelikkus, nii et, et äh, suur aitäh teile. ma soovin teile, teie raportile kogu südamest edu, ma loodan, et sünnib määrus, mida me kõik Äh, saame toetada, mille üle me kõik saame olla uhked, me saame olla uhked selle üle, et me oleme tõesti aidanud kaasa äh, sellele, et Euroopa kodanikud äh, saaksid aru, et Euroopa on nende ettevõtmine, nende mõist-, mõtted ja seisukohad on meie hulgas väga teretulnud. härra esimees, ma olen ette valmistanud kirjaliku avalduse täna hommitu-, hommikuseks istungiks ja ma olen selle ka välja jaganud. ma eeldan, et komisjoni liikmed on istungi alguses sellest ähm, koopia saanud ja seetõttu saavad nad lugeda, mis ma sinna olen kirja pannud. Äh, keskenduksin mõningatele punktidele ma olen vaadanud neid dokumente, mis on olemas, sealhulgas ka komisjoni töödokumenti ja dokumenti, mille, seda suurepärast dokumenti, mille on koostanud kaks raportööri. samuti kaalusin seda üldist lähenemist, millele nõukogu selle aasta juunis aluse pani kolmest institutsioonist ähm, on tulnud juba siis analüüs praeguse olukorra kohta, see ongi siis äh, lähtepunktiks minu enda seisukohale samuti peatuksin sellele, mida just ütles professor Maier, nimelt et kõige olulisemaks kriteeriumiks selle määruse loomisel saab olla üksnes see, et meil oleks lihtne, teostatav, kasutajasõbralik instrument, mis on kodanikele atraktiivne. tuleb teha kõik, tagamaks selle, seda, et kodanikel ei tuleks pettuda kui me tahame seda vahendit muuta teostatavaks ja kasutajasõbralikuks, siis siis ei tohi me seda eesmärgi eh, selle dokumendi kallal töötades unustada. kui vaadata nüüd neid kolme dokumenti, siis tahaksin juhtida tähelepanu tervele reale asjadele, mis minu arvates on olulised selle määruse koostamisel. esimene nendest punktidest on see, et miinimumarv riike kust äh, siis äh, toetusallkirju tuleb koguda, äh, peaks olema vähem kui üks kolmandik liikmesriikidest, sellepärast et kui vaadata komisjoni põhjendust, meil on näiteks tugevdatud koostööinstrument ähm, ja komisjoni argumendid tõesti selle kolmandiku kasuks ei ole eriti veenvad. kui jutt on tugevdatud koostööst, siis tegemist on väga konkreetse asjaga millega konkreetne hulk liikmesriike soovib edasi minna ja ainult siis, kui nõukogus ei ole enamust, siis kasutatakse seda. aga praegu käib ju jutt kodanike algatustest, me räägime õigusloomealasest pro-, projekti, programmist, selle algatamisest ning ma arvan, et miinimumarv liikmesriike, mis minu esialgses raportis on, eh, neljandik on ka tegelikult suhteliselt kõrge tegemist on ju seadusloomeprotsessi algatamisega. mulle tundub, et neli, viis või kuus riiki on piisav. minu arvates oleks see väga oluline eurooplaste jaoks, kui selliste algatustega üldse algust tehakse. nüüd teine asi, mida peatus juba professor Maier ja mida ma tahaksin toetada, see et äh, vaadatakse läbi, kas algatus on vastuvõetav alles pärast seda, kui on kokku saadud äh, kolmsada tuhat allkirja. see minu arvates on kodanikualgatuste korraldajate äh, jaoks midagi sellist, mida neilt ei saa nõuda. ei rahalises ega ka korralduslikus mõttes meil on ju olemas väga selged juriidilised definitsioonid selle kohta, mis on lubatud ja mis mitte. ma arvan, et äh, kui need algatused on vastuolus artikliga kaks, mis on äh, Euroopa Liidu lepingus, siis lükatakse need lihtsalt tagasi või kui need algatused lihtsalt ei lange lepinguga lubatu alla. ma arvan, et kui me selle asja selgeks teeme, siis äh, artikkel neli lõige kolm ei ole enam vajalik komisjoni ettepanekus. Äh, selle, seal öeldakse, et kodanike algatused võivad olla äh, viha õhutavad või mitte tõsised, kui ei ole väga selgelt defineeritud, mis on lubatud ja mis mitte, siis siis minu arvates ei ole vajalik komisjoni ettepaneku see osa, see lubatavuse kontroll tuleb võimalikult varakult läbi viia ma olen selles osas raportööriga nõus, ma arvan, et kui on esitatud viis tuhat allkirja, siis peaks juba vaatama, kas algatus on lubatav või ei. kui niimoodi tehakse, siis ei ole vaja ka seda seitsmeliikmelist kodanike komisjoni, mis minu arvates on üsna bürokraatlik võib-olla Äh, võiks tegu olla mingi äh, Euroopa Liidu kodanike ühendustega, nende puhul jah, võib-olla oleks teostatav, aga kui tegu on lihtsalt üksikisikutega, kes soovivad algatuse õigust kasutada, siis neil oleks tõesti väga raske algusest peale seda seitsmeliikmelist komisjoni kokku panna. mis puudutab nüüd seda ad hoc tarkade meeste komisjoni, siis äh, ma juba oma kirjalikus sõnavõtus ütlesin, et minu arvates ei ole see hea mõte see on lihtsalt täiendav mittevajalik bürokraatlik takistus. raportöör oma dokumendis ütleb, et otsuse, meeldigu see meile või mitte, peab langetama siiski Euroopa Komisjon, sest et komisjonil on selles osas vastutus ja nad ei tohiks selle eest kõrvale hiilida. nagu professor Maier ütles, on see väga oluline, kui me mõtleme Äh, nendele kaebustele, mis võidakse esitada, kui algatused äh, tagasi lükatakse sisulistel põhjustel. Äh, komisjon peab siiski olema vastutav selliste otsuste langetamise eest. nüüd lubatavuse kontroll ja registreerimine, ma arvan, et nad on ühe asja kaks komponenti ainult need kodanikealgatused, mis on lubatavaks tunnistatud, tuleb registreerida selleks, et seda teha, on vaja võib-olla kahekuulist üleminekuperioodi lubatavaks tunnistamisest siis äh, registreerimiseni. sellepärast, et liikmesriigid äh, võivad ju äh, küsimärgi alla seada komisjoni otsuse ja siin võib tekkida probleeme allkirjade kogumise kaheteistkuune periood on minu arvates liiga lühike, Euroopa Liit on siiski väga suur, meil on igasuguseid e keelelisi ja muid erinevusi, see ajaperiood peaks olema meie arvates poolteist aastat. nüüd viies punkt on minu arvates liiga bürokraatlik, komisjoni ettepanek on selline, et inimese siis isikunumber või mingi isikutunnistuse number peab olema märgitud. ma arvan, et selline nõue lihtsalt peletaks kodanikke eemale igaüks peaks ju saama ometigi neid allkirju tänavatel koguda, niimoodi me võidaksime inimeste toetust. ma kodanikud hakkavad, kui te küsite nende passinumbrit, siis kodanikud mõtlevad, oi, milleks nad seda tahavad, ma parem ei anna oma allkirja ja niimoodi on väga raske miljonit allkirja kokku saada. nüüd järgmine punkt, nagu raportöör juba alguses ütles ja ma toetan teda, edukate kodanikealgatuste korraldajad, see tähendab inimesed, kes saavad see miljon allkirja kokku peaksid saama õiguse kuulamisele äh, komisjoni poolt, tegemist peaks olema avaliku kuulamisega, sest ma arvan, et kodanike ja komisjoni vahelise dialoogi loomine on äh, mis on väga oluline, et tegemist on ju algatusega, mis, mille eesmärgiks on õigusakti loomine Äh, võib-olla meil oleks vaja dokumenti, kus on kirjas kõik konkreetsed juriidilised alused ja, ja muud nõuded. aga ma arvan, et sellest ei piisa, sest meil on ikkagi seda dialoogi ka vaja. ma olen äh, samuti teinud ettepaneku, et komisjon peaks mõtlema mingisuguse büroo loomisele, mis tegeleks kodanike algatustega, tuginedes siis äh, põhiõiguste harta artiklile nelikümmend üks, kus korraldajad võib-olla vajavad informatsiooni komisjonist, näiteks äh, mingi teema kohta, millel nad tahavad algatusega välja tulla. võib-olla sellisel teemal juba on õigusakt olemas või võib-olla on juba käimas teine Euroopa kodanike algatus, mis seda valdkonda puudutab. on palju selliseid valdkondi, kus komisjon saaks ähm, osutada abi äh, algatuste tegijatele seitsmendaks, minu arvates oleks õige, kui Euroopa Parlament, kui Euroopa kodanike otsene esindaja võtaks endale kohustuse äh, korraldada avalik kuulamine kodanikealgatuste korraldajatega ning kõrvuti Euroopa Komisjoniga ka Euroopa Parlament tegeleks selle algatusega ja institutsioonina langetajaks selles osas otsuse kaheksas punkt, mida tahaksin käsitleda, härra esimees, on järgmine. kõigis kolmes dokumendis eeldatakse, et kehtestatakse miinimum iga kodanikealgatustes osalemiseks. see peaks olema sama kui iga, mis on vajalik selleks, et Euroopa Parlamendi valimistel osaleda aga ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et äh, suures ähm, osas liikmesriikides on see miinimumiga kaheksateist aastat, aga Austrias on äh, see vanusepiir kuusteist aastat. nii et, et jällegi ma tahaksin öelda väga selgelt, et äh, mis minusse puutub, siis mis tahes demokraatlike osalusõiguste piiramine vanuse alusel Äh, läheb kaugemale proportsionaalsusnõudest ning ma arvan, et äh, sellest lähtudes me peaksime veel kord vaatama, et kas ei oleks äh, kohane, et meil on ühtne Euroop-, üle-euroopaline osalusvanus Euroopa algatustes ja mina teeksin ettepaneku, et see on kuusteist aastat. inimestel on ju Äh, väljendusõigus äh, petitsioonide äh, osas on see, ei ole see ju piiratud vanus ja minu arvates peaks olema samamoodi ka kodanike algatustega. lõpetuseks peatuksin asjal, mida mainis ka professor Maine, Maier selle arutelu alguses. oma kunagises raportis me arutasime üsna pikalt, kuidas punkti üksteist lõige neli sõnastada. kas Äh, see näiteks võimaldaks äh, muuta ka aluslepinguid Euroopa kodanike algatustega. pidades silmas neid arutelusid, mis meil siis toimusid, leiti, et see ei ole lubatav, mina tahaksin selle vaidlustada. aga ma mõtlen, et poliitilises kontekstis kodanikel peaks olema mingi huvi aluslepingute muutmise vastu kui äh, kodanike algatuste läbi see võimalik ei ole, siis ma tahaksin küsida Euroopa Parlamendilt, et kas Euroopa Parlament ise ei peaks äh, sellist äh, kohustust võtma Äh, lubades siis selliseid algatusi, mis lubavad põhiseaduslikke küsimusi muuta, sellepärast et pärast Lissaboni lepingut on Euroopa Parlamendil endal õigus äh, tulla välja aluslepingute muudatuste ettepanekutega. ning kuna Euroopa Parlament on kodanike otsene esindaja, siis äh, võib-olla oleks kohane, kui parlament tegeleks kodanike ettepanekutega. ma arvan, et mitmed, äh, paljud valitsusvälised organisatsioonid oleksid siis rahul, sest et nad on äh, selle nimel survet avaldanud juba pikka aega ning äh, Lissaboni leping ilmselt ei jää viimaseks muudatuseks aluslepingutesse nii et, et võib-olla kui kodanikud koguvad miljon allkirja ja tahavad midagi muuta, siis parlament võiks seda kaaluda. suur aitäh, esimees, siis ja soovin teile edu selle teemaga tegelemisel, aitäh! suur tänu, doktor Kaupmann. Te tulite tagasi oma eelmise elu juurde nii-öelda siin parlamendis. aga nüüd, kas on sõnavõtusoove? härra Šolts, palun. suur tänu, härra esimees. kuulasime ära kaks eksperti kes on kas siis konvendis või Euroopa Parlamendis teemaga tegelenud ning ma ainult toetan nende mõtteid. fraktsioonides korraldatud kuulamised, muide, mida ka proua Kurmai meenutas meile, olid väga kasulikud kodanikualgatust puudutavad konsultatsioonid kodanikualgatustest kõneldes ei tohiks karta kodanikke. see kodanikualgatus on vahend, mis tagab kodanike demokraatliku osaluse Euroopa Liidus ja edendab seda. kui me vaatame tekste ja artikleid, siis me peame mõtlema sellele. oma fraktsiooni puhul saan ka öelda, et et eh, suhtumine kodanikualgatusse on inimeste seas erinev, aga me peame leidma sellise reegli, mis tagab künnise, mille järgi kodanikud saavad osaleda poliitikas. see läve, lävi peab olema nii madal kui võimalik, bürokraatiat peab olema nii vähe kui võimalik ja seetõttu toetan professor Maieri ja doktor Kaufmanni öeldut. siiski tahaksin paar kommentaari teha. peame mõtlema tõesti sisu poolest, mis on vastuvõetav. kodanikud ju sooviksid parandada praegust Euroopa Liidu olukorda vastavalt oma kogemustele, otsesele kogemusele ja sel puhul saab kodanikualgatust tõeliseks algatuseks nimetada ja, ja kodanikke tuleb tõsiselt võtta, nad ei püüa Euroopa Liitu hävitada või õõnestada, nad äh, püüavad kritiseerida Euroopa Liidu arenguid ja seetõttu peaks ikkagi ka poliitiline aspekt olema äh, lubatav sisus. muide, üks Euroopa Liidu institutsioonidest on muret selles osas väljendanud ja eh, samuti tuleks ka kaaluda, kas Euroopa Komisjonil ei, ei peaks olema kohustus eh, õigusloomeliseks algatuseks. võib-olla eh, tuleb muuta ka Euroopa Parlamendi kodukorda, et kõike seda arvestada üheksasada tuhat või miljon allkirja künniseks, seda tuleb arutada, sest kui see äh, puudutab meid kui parlamenti, siis võib-olla peame ka meie oma kodukorda muutma. ja veel, ma arvan, et me peaksime kuueteist kuu juurde jääma ning äh, pean ütlema, et äh, see on nagu rusikareegel, see tuli välja Euroopa Parlamendi, rahvusparlamentide vahelistest kohtumistest. härra Dav on töötanud Euroopa valimisreformi kallal, tema panus on olnud väga väärtuslik, aga me peame kõiki neid küsimusi edasi arendama selleks, et Euroopa Liit muutuks veelgi demokraatlikumaks ja seetõttu on vaja ka noorte huvitavaid mõtteid ja kodanike algatust. seetõttu on väga tähtis arvestada kuueteist kuu äh, vanuse lävega või kuueteist aasta, vabandust samuti arvan, et me ei taha ju, et kodanikud pettuksid poliitikas ja seetõttu ma ei ole kindel, et see kolmesaja tuhande allkirja piir vastuvõetavuse kontrollimiseks peaks ikkagi hõlmama nii väikest liikide arvu kui võimalik igal juhul soovin raportööridele jõudu, et tekst lõpuni viia. tänan. ma tänan, härra Scholz. järgmine on kolleeg härra Epping. ma tänan. ma tahan öelda, et mina olen siin komisjonis külaline, ma ei kuulu komisjoni, aga olen väga huvitatud sellest teemast olen hollandlane, kes valiti Belgiast, ma olen selline piiriülene saadik ja see on selline Euroopa fenomen. me, kui arutasime põhiseaduse muutmist, siis oli kodanikel vähe võimalusi oma arvamuse avaldamiseks ja see tegi nad väga vihaseks. nii et mina väga toetan kodanikealgatuse mõtet. Saksamaal on selline võimalus olnud juba aastaid. ja ma olen nõus oma naabriga, eh, mis sest, et ta on teisest fraktsioonist, olen temaga ometi nõus selles, mis ta ütles ning olen tänulik ka raportöörile, härra Maierile, proua Kaupmanile nende sõnavõttude eest. aga oli üks asi, millele ma tahtsin tähelepanu juhtida ja ma palun, et komisjon seda arutaks. nimelt nõue eh, esitada eh, isiku identifitseerimisnumbrid, kui allkiri antakse, kas on mingi sotsiaalkindlustusnumber, passinumber, ID-kaardi number, mingi identifitseerimisnumber paljude Euroopa Liidu kodanike jaoks on see väga raske. ma arvan, et paljudes riikides ei anta meeleldi sellist informatsiooni enda kohta, sest see sisaldab endas tegelikult tohutult palju informatsiooni ja eriti, kui me mõtleme meie põlvkonna peale, kes sõja läbi tegi, nemad ei taha üldse sellist informatsiooni jagada nemad suhtuvad kartlikult eh, sellesse info jagamisse, nad kardavad, nendega võidakse pärast ühendust võtta selle põhjal. nii et see tekitab probleemi kodanikualgatusele ning võib-olla keegi teeb muudatusettepaneku, et see tingimus välja jätta. on ju ka teisi viise, kuidas isiku samasust tuvastada. ei ole vaja tingimata passinumbrit esitada ja võib-olla inimestel ei olegi passi nii et kindlasti ei peaks olema identifitseerimise aluseks. ja ma arvan, et kodanikele on ka seda tähtis teada. tegemist on ka eraelu puutumatuse tähtsa põhimõttega, sest eh, sellise nõude esitamine tegelikult tõrjub inimesi algatusest ning võib-olla muudab nad veelgi kurjemaks Euroopa Liidu peale. aga frustratsiooni juba oli palju, kui me arutasime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 igatahes tahaksin ma tänada meie eksperte ja esitada järgmise küsimuse. Äh, et kas nad jätkavad oma tööd äh, ja analüüsivad, kommenteerivad seda teksti edasi meil oleks igatahes meie komisjonis suur heameel selle üle, kui töö jätkuks ja meiegi tahaksime oma panuse anda sellesse kollektiivsesse teadmisse. mul on mõned küsimused tekkinud äh, kuuldu kohta. kõigepealt ma avaldan kahetsust selle üle, et me ei ole kätte saanud veel kõiki dokumente töödokument petitsioonide komisjonist on olemas aga see ei ole tehtud kättesaadavaks. ja ma arvan, et on teisigi dokumente, mis ei ole veel meieni jõudnud. ma rohkem sellele ei peatuks, aga tõsi asi on see, et meil on tekkinud terve rida konkreetseid küsimusi, mida tuleb käsitleda. mõned on juba käsitlemist leidnud, mõned aga mitte. ja üks küsimus, mis ajapuudusel on ikka jälle tõusetunud, aga ei ole käsitlemist leidnud, on see läbipaistvuse tagamine. et oleks läbipaistev algatuse taust ja kautsjoni nõudmine. siin on seda mõtet tõrjutud, aga samas on ju vaja avalikkusel teada, kes on algatuse taga ja kes seda ka rahaliselt on toetanud. ja meie tahaksime väga teada, mis ajahetkel saab selle nõudmise seada konkreetselt. et toetajad avalikustataks. ning me peaksime mõtlema ka järgmise asja peale. pärast seda, kui vastuvõetavuse kontroll on läbitud ja siin on minu küsimus äh, professor Maierile. Te ütlesite, et te olete seitsme liikme osas skeptiline, aga praegu on nõue kolmsada tuhat allkirja kõigepealt koguda, enne kui vastuvõetavuse kontroll teostatakse. Ehm, kas te ei karda äkki, et liiga palju tekib selliseid tühiseid algatusi ja tekib selline algatuste tulv? sellist algatust tulnud, mida ei saa tõsiselt võtta. ja väga raske on kontrolle sellisel juhul teostada, et kas algatus on ikka tõsine või mitte. ütleme, et meil on sada tuhat allkirja vaja kõigepealt kokku koguda, et siis alles vastuvõetavust kontrollida, raportöör leiab, et sada tuhat oleks mõistlik piir. ja siis isegi siin välja pakuti mingi äkki seits-, väga väikesele allkirjade arvu idee. ma arvan, et see muudab asja naeruväärseks. kui keegi on äh, mingi pahase e-posti sõnumi komisjonile saatnud ja sinna alla korjanud väikese arvu allkirju ja seda algatuseks peetakse, see ei ole ka vastuvõetav nüüd rääkides vastuvõetavuse kontrollist ja siin ma tahan tehniliselt teada, mitte niivõrd õiguslikult, et kas iga allkirja andja isik tuleb, isiku samasus tuleb tuvastada või kuidas? meil on ju andmekaitse inspektor, kes on öelnud, et sellega rikutaks Äh, isikuandmete puutumatuse alaseid õigusakte. jah, tuleb muidugi kontrollida, kas isik üldse eksisteerib ja kas ei ole kaks korda allkirja antud ja nii edasi. võib-olla äh, mingi mehhanism leida, millega õnnestuks vältida dokumentide kontrollimist. selge see, et liikmesriikidel võivad olla eri, erinevad korrad selleks puhuks ette nähtud, et see eesmärk ka saavutataks. nii et võib-olla osaline kontroll välja pakkuda. tähtis on, et meil ei tekiks siin nii-öelda erinevate nõuete lapitekki liikmesriikide vahel tähtis on, et meil oleksid ühesugused eeskirjad, mida kohaldatakse ühteviisi kogu Euroopa Liidus, ütleme, et nimi, aadress ära tuua, rahvus, kodakondsus lisada, elukoht, see on siis aadress, eh, allkiri, tõestamaks, et inimene tõesti eksisteerib ja tal on õigus allkiri anda algatusele. ma arvan, sellest peaks piisama. ja viimane küsimus, mis täna ei ole veel kõlanud on tehtud ettepanek, et kodanikud, kui nad algatuse esitavad, peavad viitama ka selle algatuse õiguslikule alusele. ja see on tekitanud kõhklusi raportööril. ta arvab, et see võib osutuda liiga suureks takituseks algatuse teel. me teame, et õiguslik alus igasuguste määruste puhul on väga keerukas küsimus ja ma tean ka, et raportöörid ei ole veel päris lõplikku seisukohta kujundanud selles küsimuses, võib-olla eksperdid ütlevad, mida nemad asjast arvavad. ja minu viimane soov professor Maierile on järgmine kui leitakse, et algatus on vastuvõetav ja tegelikult on nad suunatud aluslepingu muutmisele, siis meie seisukohad siin erinevad. professor Maier, võib-olla te ütlete, mida nõukogu asjast arvab? ja öelge otse välja, mida teie arvate sellest, et mida peaks selle kohta kirja panema määrusesse kas peaks olema samasugune õigus äh, ka algatusel, nagu praegu on parlamendil? parlamendil on Lissaboni lepingu järgselt õigus aluslepingut muuta. aitäh, härra Hefner. ja proua Jäätenmägi. aitäh viime muutamana suur aitäh! kansalaisaloitteeseen liittyviä tila- ma tahaksin tänada eksperte, viimase paari aasta jooksul on äh, toimunud terve rida äh, kohtumisi, kus on käsitletud kodanike algatuse teemat. iga seminari käigus on saanud selgeks, et me ei tohiks kodanikke karta seda on korduvalt rõhutatud minu arust väga tõsise teemaga. väga raske on seda teemat arutada ja veenda endid, et me ei tohiks kodanikke karta, Euroopa Liit ei tohiks oma kodanikke karta. see äh, tõestab, et meil on Euroopa Liidus demokraatia äh, kriis mind äh, see, mind selline olukord kohutab, kui lubate äh, mul niimoodi otseselt väljendada. me peaksime mõtlema väga hoolikalt, kas me soovime kodanikke kuulata. kui me soovime, siis me aktsepteerime kodanike algatusi, aga kui me ei soovi kodanikke kuulata, siis Äh, siis me nõustume nende kodanike algatustega ainult maine pärast, et, et tekiks pettekujutlus, et me tõepoolest kodanikke kuulame ja võib-olla sellisel juhul peaksime sellest ideest üleüldse loobuma, meil peaks olema julgust ka selliseks otsuseks ma kardan, et kui me lihtsalt oma maine pärast selle kodanike algatuste mõttega nõus oleme, siis äh, see lihtsalt ainult süvendab kriisi ja sellest peaksime me endale aru andma veel mõned teised teemad, mis minu arvates on olulised. kodanikud peaksid olema suutelised või, või neil peaks olema õigus teha algatusi ka aluslepingute küsimuses, kõigis küsimustes, mis kuuluvad Euroopa Liidu pädevusse. me ei tohi siin kodanikke armulikult kohelda, me ei tohi neid karta me ei tohi neile liiga kitsaid piire ette seada. ma tahaksin teile meelde tuletada, kuidas toimib Põhjamaade Nõukogu. sen merkitys on vähentynyt, mutta aikaisemmin se oli, se oli samanlainen kuin sanotaan EU-yhteistyö alussa. Äh, Põhjamaade Nõukogus oli olukord samasugune me oleme väga palju ühisprojekte läbi viinud ja kõik algatused äh, nendeks projektideks äh, tulid äh, just nimelt valitsusvälistelt organisatsioonidelt. ning siis arendasid neid siis edasi poliitikud, otsuse langetajad niimoodi äh, meie ühiskond arenes, äh, seda lähenemist küll kritiseeriti, aga tulemik, tulemus oli see, et me muutusime tõesti väga demokraatlikuks ja Põhjamaade Nõukogus osalemine oli poliitikutele väga kasulik. seega meil ei ole mingit põhjust kodanikke karta Nad võivad küll aeg-ajalt esitada ka mõned halvad algatused, aga sama, sama võib öelda ka meie ja komisjoni kohta. ka meie algatused pole alati väga, just kõige suurepärasemad. me arutame seda, et mida peaks selgitama kasutajasõbralikkus peaks olema väga oluline ja me peaksime kodanikelt endilt küsima, kuidas nad tahavad seda asja arendada. meil on äh, erinevates liikmesriikides käivad, käimas erinevad referendumid, me võiksime vaadata, kuidas seal selliseid asju korraldatakse kuidas need liikmesriigid on otsustanud süsteemi luua, milliste probleemidega nad on kokku puutunud, kuidas nad on neid suutnud lahendada, nii et, et ärge endale elu liiga raskeks tege-, teeme, meil ei ole vaja jalgratast uuesti leiutama hakata. härra Messerschmidt, palun. aitäh, esimees ma tahaksin kasutada võimalust ja kõnelda nüüd taani keeles. ma liituksin nende kriitiliste märkustega, mis on tehtud igasugustele piirangutele ja takistustele, mis kodanike algatusele tahetakse kehtestada aga lisaks nendele nii-öelda ametlikele piirangutele on ju ka terve rida sisulisi takistusi, mida komisjon on maininud punktis neli. seal äh, öeldakse, et tuleb hinnata ettepaneku mõistlikkust. kui on sada inimest, kes hakkavad arutama mõistlikkust, siis ilmselt tuleb ka sada erinevat hinnangut selle kohta. seetõttu äh, see säte toob kaasa üsna suvalise meelevaldse hindamise, mis äh, minu meelest ei ole kasuks kellelegi. minu arvates on ka väga veider, et punktis neli on otsustatud, et et äh, lihtsalt väiksest osast lepingust tehakse legaalsuse kriteerium. Äh, jah, lep-, aluslepinguid tuleb toetada, me siin viitame väärtustele, aga kuidas on lugu proportsionaalsuspõhimõttega, kuidas on lugu lähine, lähimuspõhimõttega? ei ole ühtegi ettepanekut, kus öeldakse, et neid põhimõtteid võiks selles valguses käsitleda. ma tean, miks see põhjus, miks seda ei ole tehtud. sest siis ei oleks enam subjektiivseid põhjusi soovimatute algatuste kõrvaldamiseks. praegu see määrus on sõnastatud nii, et, et need algatused saab, neile saab lõpu teha juba enne, kui miljon allkirja kokku saadakse. kõik ettepanekud peaksid tegelikult tuginema lepingule. ei saa võtta ainult ühte osa lepingust, vaid kogu, kogu lepingut. mitte ainult siis seda artiklit kuus, mis puudutab Euroopa Liidu põhiväärtusi. seega mulle tundub, et kogu see arutelu lubatavuse osas on küll väga huvitav, aga nagu eelkõnelejad ütlesid, see lihtsalt äh, annab paljudele koha, kodanikele põhjuse tunda ennast Euroopa Liidu poolt veelgi rohkem tõrjutuna. kodanikud hakkavad äh, siis muret tundma meie pärast, kes ütleb jah või ei, need oleme meie. miljon kodanikku tulevad välja algatusega see peab äh, minema läbi nõukogu, komisjoni, parlamendi ja meie oleme need, kes sellega tegelevad, täpselt nagu iga teisegi komisjoni ettepanekuga, meie oleme need, kes ütlevad jah või ei. ja seetõttu, miks rahval ei tohiks olla samad õigused nagu komisjonil, miks nende algatusõigust hakatakse piirama? ja miks meie, poliitikud, äh, omame õigust öelda äh, mille, ei millelegi, mida meie õigeks ei pea. kui miljon inimest Euroopas äh, tuleb välja mõistliku ettepaneku, siis äh, minu arvates see on ju samasugune õigus nagu meil siin. ei saa olla niimoodi, et mingi riigiametnike kogumik hakkab otsustama, kas midagi on lubatud või ei. poliitikud on need, äh, kes peavad otsustama, poliitikud äh, peavad olema aruandekohustuslikud oma valijate ees ja kui me hakkame siin seadma mingeid piire sellele, mida miljon inimest võivad esitada, siis see on täiesti lubamatu. ja jällegi, kui me hakkame välja tooma ainult osa aluslepingutest ja ütleme, et see on oluline, siis see on ka vale lähenemine. me ei karda mitte ainult Euroopa kodanikke, me kardame iseennast ka, me ei, me ise ei julge ka hakata algatustele ei või jah ütlema, nii et, et äh, meil on tõsiseid vastuväiteid nende ametlike piirangute osas, need probleemid on võimalik lahendada, aga me ei saa lahendada neid poliitilisi takistusi, kui me ei välista neid poliitilisi tõkkeid, kui me ei välista võimalust äh, täieli, täiesti subjektiivseteks hinnatuteks selle kohta, mida miljon kodanikku soovivad. aitäh. härra Šeflin. aitäh, esimees ja ma tahaksin tänada ka kõiki, kes sellesse arutellu oma panuse on andnud ja väga tore on proua Kaufmanni siin komisjonis näha ma tahaksin öelda, et ma suhtun väga positiivselt kodanike algatustesse. see, mida ma ütlen, võib tunduda negatiivsena, aga see on omamoodi äh, stressitest. ma arvasin, et me peaksime lähenema kogu probleemile nii selgelt kui võimalik. kõigepealt näib mulle, et mitte kõik algatused ei ole tingimata demokraatlikud ja Euroopa-meelsed. kui see põhjustab arutelusid, siis on ju asjad väga hästi aga mõned algatused äh, põhjustavad populistlikke meeleolusid, me peaksime sellega arvestama. teiseks, kui kodanikealgatuste eesmärk on äh, omanditunnet suurendada Euroopa Liidus, siis ma ei usu, et vabaühenduste ja kodanikuühenduste äh, Äh, kaasamine toob selle su suurema äh, omanditunde. ma lihtsalt ei näe siin põhjuslikku seost, võib-olla kaasatakse küll rohkem inimesi, kodanikuühiskonna liikmeid, aga kas see ühiskonda laiemalt levib, selles on mind veel vaja veenda järgmine asi, millel tahaksin peatuda, on see, et meil on vaja filtreid, et sellised tühised, vihast kantud, destruktiivsed algatused teatud piirides püsiks kus see piir on, selle üle tuleb väga ranged järelevalvet pidada, kui see lävend on liiga madal, siis on sellel katastrofaalsed tagajärjed, kui see on liiga kõrge, siis teeb see ka kogu algatuste mõttele lõppu ma tahaksin öelda, et esimesed paar algatust on otsustava tähtsusega, mis panevad paika siis selle kultuurilise raamistiku ja parimad tavad Äh, selle kohta, kuidas kogu see süsteem toimib, see jällegi äh, ma ei hakkaks ütlema, et see vajab manipuleerimist, aga ma tahaksin öelda, et esimeste algatustega peab väga ettevaatlikult ümber käima. veel üks teoreetilisem asi, kui me kogu seda asja praegu kaalume, siis, siis me siin segame esindusdemokraatia ja otsedemokraatia ja see tekitab probleeme, millest me peaksime olema teadlikud no Euroopa demokraatia kogemustest me teame, et esindusdemokraatial on palju häid külgi ja otsedemokraatia tekitab probleeme, olgem nendest teadlikud ja ärgem laskem siis ennast entusiasmist liiga kaugele kanda. aga ma olen tõesti kodanikualgatuste poolt, aga olgem siiski teadlikud ka nende negatiivsest küljest. härra Prons. aitäh kodanike algatused on sisuliselt poliitilised arutelud ja arutelud äh, võivad viia kokkuleppeni ja ühtmeele, üksmeeleni. aga kui me juba hakkame ette paika panema, mis see üksmeel on, äh, kui me ütleme, et äh, kõik lepingud peavad olema kooskõlas nende Euroopa väärtustega, siis tegu ei ole niivõrd aruteluga, kuid lämmatava aruteluga. täna hommikul me juba kuulsime, kuidas Äh, populiste tuleb äh, raames hoida, et sellised destruktiivsed algatused äh, vajavad kontrollimist. me oleme samuti kuulnud viidetest otsedemokraatiale. see asi siin küll meenutab natuke otsedemokraatiat, aga ei ole otsedemokraatia, sellepärast et lõppkokkuvõttes, kui miljon allkirja on kokku kogutud, siis äh, komisjon võib lihtsalt öelda jah, see asi on tõesti väga huvitav, äh, aitäh teile, et need allkirjad kokku saate, aga me ei tee midagi, see ei ole otsedemokraatia, tegemist on lihtsalt petitsiooniga teise nime all, aitäh. Äh, härra Mendes de Vigo järgmisena. suur aitäh ma vabandan, et ma hiljaks jäin. aga lennuliinide graafikud alati meie plaaniga ei sobi. mul on väga hea meel näha siin oma kahte vana sõpra eh, on väga hea meel, et nad on siin, see toob eh, meelde ilusaid aegu, mis meil tulevikukonvendis olid. Jürgen Maier on loomulikult üks äh, selle äh, kodanikealgatuste mõtte autoreid. Äh, koos Alain Lamassouri ja Silviga, nemad panid aluse sellele teemale ja mul on väga hea meel ka Silvit täna siin näha. härra esimees me ei tohiks silmist kaotada ühte väga olulist asja. nimelt seda, et Euroopa on eelkõige seadustel põhinev ühendus, õigusriigil põhinev ühendus. seega me ei saa luua erinevaid menetlusi nendest, mis aluslepingutes kirjas on esindus Euroopa Liidus toimub läbi Euroopa Parlamendi, tegemist on esindusdemokraatiaga. meie siin oleme iga viie aasta tagant otse valitud me ei hakka ju asendama seda esindust, esindusdemokraatiat äh, otsedemokraatiaga läbi siis selle algatuse või mõne muu. me ei räägi siin esindusdemokraatia asendamisest, asen- as,, jutt ei ole hirmus, jutt on aluslepingutest, sest me oleme siiski seadustel põhinev ühendus. siit ka minu teine märkus, õigusloomealased algatused saavad viia õigusaktideni ainult ühenduse õiguse raames. me ei saa tegutseda kuidagi väljaspool ühenduse õigust. me ei saa teha midagi, äh, mis on vastuolus nende väärtustega, mis on kirjas meie aluslepingutes. tooksin ühe näite asja kohta, mis võiks juhtuda mis saab siis, kui näiteks kogutakse miljon või kaks miljon allkirja, äh, mis nõuavad surmanuhtluse taastamist Euroopa Liidu liikmesriikides? Äh, äh, meil on jällegi punkt kaks põhiõiguste hartas, mis on muide ka Lissaboni lepingu osa, sätestab, et te-, et surmanuhtluse kaotamine on Euroopa Liidu üks põhiväärtusi nii et, et me võime koguda nii palju miljoneid allkirju, kui, kui soovime, Euroopa Liit ei saa selles valdkonnas mitte midagi teha. me saame ainult neile allkirja andjatele öelda, et jah, seda te võite ju arvata, aga Euroopa Liit ei saa selles küsimuses õigusakte vastu võtta küsimus on selles, kuna me neile seda ütleme, kas menetluse alguses, nii et, et nad oma aega ja energiat ja vahendeid ei raiskaks, tegelemaks asjaga, mis vilja ei kanna või ütleme neile protsessi lõpus, sellest käib tegelikult jutt. me räägime sellest, mis hetkel inimestele tõde rääkida ja mul ei ole kindlat seisukohta selles küsimuses, ma ei tea, millal see lubatavuse kontroll tuleks läbi viia, aga kui me pöördume selle anglosaksi argumendi juurde, et komisjon on üks bürokraatide kamp, kas siis härra Barroso on ka bürokraat? jutt käib poliitikutest, inimestest, kes äh, langetavad poliitilisi otsuseid. komisjonis on poliitikud, meie ise nimetame nad ametisse. me võime neile ka umbusaldust avaldada. seda me tegime ju näiteks äh, minu sõbra Jacques Santeri puhul tegemist on poliitikutega, kellel on mandaat, nii et, et kui siin anglosaksid väidavad, et tegu on bürokraatide otsustega, siis see ei ole ju nii. tegemist on inimestega, kellele aluslepingud on andnud algatusõiguse. selles argumentides äh, on teatud probleemid loogikaga komisjon on see, kes peab äh, need algatused õigusaktideks äh, suunama, aga igatahes äh, mul ei ole selles küsimuses kindlat seisukohta. võib-olla me suudame leida siin mõne demokraatlikuma lähenemise, siis tore on, aga minu peamine argument on see, et inimestele tuleb tõtt rääkida, ei saa luua lootusi, vaadake nüüd, teil on otsedemokraatia tegemist on lihtsalt mingi instrumendiga, mis laseb inimestel koonduda mingi idee ümber, laseb neil end tunda eurooplasena. sellepärast, et Euroopa tugineb just nimelt sellistele projektidele, mis inimesi ühine, ühendavad. see aga ei tähenda, et kogu see lepingute institutsionaalne masinavärk, ühenduse alused, ühenduse õigus tuleb lihtsalt kõrvale heita mingi uue menetluse kasuks, sellest ju jutt ei käi. loomulikult äh, me räägime alati sellest, et me peame kodanikele lähemale jõudma, see on kiduväärt eesmärk, aga halvim viis, kuidas seda on teha, on inimestele mitte tõtt kõnelda. suur tänu ja nüüd annan kas komisjoni või nõukogu esindajale sõna? ja ma tahan loomulikult ka ise oma kommentaarid esitada. Itaalias on juba pikaajaline referendumite ja kodanikualgatuse kogemus nüüd vastuvõetavuse kontrolli kohta tahan öelda, et see tuleks küll läbi viia niipea kui võimalik, väga varajases staadiumis toetusavalduste kogumine on muidugi väga keeruline, aga vastuvõetavuse kontroll, nii nagu ka härra Mendes de Vigo ütles, tuleb läbi viia kindlate kriteeriumide järgi. kujutage ette, mõned ütlevad, et nüüd korraldame küsitluse ja saadame Euroopa Liidu laiali. me peame ikkagi vältima selliseid algatusi ja kui me räägime algatuste arvust, siis kaaluksime seitset. kindlasti peaks olema miljon allkirja antud ühele algatusele teatud arvu liikmesriikide kodanike poolt ja see peab olema oluline osa liikmesriikidest, miks mitte seitse võib-olla peaksime võtma ühendust liikmesriikidega. kui teatud aja, mõistliku aja jooksul ei saa seitset inimest kogu liikmesriikidest, et arutada seda küsimust, kui vähe, vähem kui kümmet inimest pole kokku võimalik tuua, siis pole minu meelest ka algatusel mõtet. aga muidugi on veel üks, veel tõsisem küsimus, millele on väga raske vastust leida, see on identifitseerimise küsimus. algatus peab olema usutav, peab olema usaldusväärne, allkirjade topeltandmist tuleb vältida, kopeerimist, võltsimist tuleb vältida, muide seda on väga lihtne teha seega mingisugune kontroll peab siiski olema, et me teaksime, et Eh, teaksime, et kas kodanikud, kes on allkirja andnud alla, algatusele, ka tõesti soovivad midagi. tead, mõnedes liikmesriikides on juba eh, vastavaid kogemusi, ehk peaksid liikmesriigid ise kontrollima, kas eh, taotlus on põhjendatud, autentne ja kas isikud on tuvastatavad mis juhtub siis, kui, kui vähem kui miljon allkirja kogutakse? ma arvan, et sellist probleemi ei tohiks tekkida. Euroopa Parlament võib algatuse ikka arutusele võtta, parlament saab ise otsustada. meil on ju olemas petitsiooniõigus, ka üksikisik võib petitsiooni esitada. loomulikult, kui taotlus tuleb ja ja jalgkiri on antud peaaegu miljon, siis ikkagi tuleb seda tõsiselt võtta. ja kui nüüd äh, toetuse avaldajate äh, vanusest rääkida, siis miks mitte kuusteist, nagu Austria on välja pakkunud? minu meelest on väga raske vastu vaielda kuueteistkümnele aastale aga ekspertidele tahaksin ka ühe küsimuse esitada. kas kodanikud saavad ka nõuda äh, omalgatuslikus korras aluslepingu muutmist? isiklikult mina probleeme ei näe. aga kuidas siis äh, artikli kakssada kakskümmend viis puhul käiduda? sellel on mõju parlamendi prioriteetidele ja muidugi ühest küljest tuleks kodanikke stimuleerida ja vastavalt alusleping, Euroopa Liidu lepingu artikli nelikümmend kaheksa saab ka parlamenti kaasata eh, aluslepingute muutmisse, kuid eh, mul on siiski tunne, et mingisugused juriidilised piirangud sellel on. ja ilmselt neid ei tohi ületada, seetõttu on küsimus esitatud ekspertidele ma arvan, et esimehel see õigus ikkagi on nii-öelda kinas heita. aga nüüd kuulaksin, mis härra Herreral on öelda komisjonil. suur tänu. suur tänu ka selle arutelu eest. jälle kord väga huvitav arutelu tahan kolme põhipunkti kohta oma kommentaarid esitada. kõigepealt eh, ko-, kodanike komiteed, teiseks vastuvõetavuse kontroll ning allkirjade kontroll ja, ja toetajate identifitseerimine. nüüd see kodanike komitee loomine on siin parlamendis juba ringelnud mõnda aega, meie Euroopa Komisjonis arvame, et see on täiesti äh, huvitav, mõte, see võiks protsessi paremini suunata ja juba algusest oleks võimalik tagada selle abil, et äh, kodanikealgatusel oleks üle-euroopaline dimensioon, seda võetakse tõsiselt. see saab kindlasti aidata kaasa äh, protsessile kaasa, aidata lihtsustada ka muid kontrolle. vajalik muidugi on hoida teatud läbipaistvust, sellepärast et äh, kodanikud esinevad ka vabaühenduste kaudu ja me peame teadma, kes millise organisatsiooni taga on, seetõttu on, äh, on kodanike komiteede mõte üsna hea. nüüd vastuvõetavuse küsimuse puhul tahaksin rõhutada seda, mis on komisjoni tekstis ja kuidas nõukogu küsimusele läheneb, muide me ei soovi sugugi näha mingisugust tsensuuri selle kontrolli puhul, tahame selgelt seda ka rõhutada. muidugi siin räägitakse eh, nii-öelda kahjulikest algatustest ja viha õhutavatest algatustest. ka see, selline eh, hinnang eh, võib olla subjektiivne, seetõttu peab meil kindlalt te teada olema, millega on tegemist. tsensuuri me rakendada ei taha aga tõesti, need küsimused, mis tõsised ei ole, tuleb kõrvale jätta, näiteks äh, äh, siin on palutud ka, et parlamendiliikmed äh, käiksid tööl täiskogul kand-, kandes siniseid lippe kuldsete tähtedega. see ei ole sugugi tõsine algatus. kuulasin siin härra Mendes de Vigot, kui algatus ei ole põhjendatud, siis seda ei saa ka lihtsalt komisjoni eh, kodulehel registreerida, kui see on eh, vastuolus Euroopa Liidu eh, huvidega, põhimõtetega juba algusest peale ei tohiks selliseid algatusi registreerida, see ei peaks Euroopa Liidu veebilehtedele sattuma. nüüd niisugune on meie, meie lähenemine, mingisugust poliitilist hinnangut me algatustele anda ei taha, aga me oleme arutanud ka igasuguseid mõtteid selle kohta, kuidas vastuvõetavuskontrolli varases etapis saaks äh, korraldada, äh, vältimaks liigset äh, tööd allkirjade kogumisel. me mõistame kõiki neid muresid, mis selle küsimuse taga on. teatud mõttes on juba nõukogu tekstis seda ka käsitletud, sellepärast et seal öeldakse, et registreerida ei saa siis, kui algatus jääb aluslepingute reguleerimisalast välja. see, see on nüüd ka eh, nii-öelda proovikiviks juriidilisele alusele kodanikualgatuse puhul, kui tõesti eh, tegemist on algatusega, mis on selgelt eh, selline, mis jääb komisjoni pädevusalast välja, siis lihtsalt tuleks võib-olla seda kriteeriumi rakendada, teksti lihtsustada, kujutagem ette, et kodanikel on algatus muuta mis muuta parlamendisaadikute arvan- ar,, arvu näiteks parlamendis, see ei ole päris komisjoni pädevusalast väljas, aga võib-olla e, kui meie oma teksti täpsustaksime, siis me saaksime öelda juba algusest peale, et, et see jääb tegelikult e, komisjoni pädevuse alast välja sellepärast, et, et e, niisugune küsimus jääb Euroopa Parlamendi pädevuse alasse. ja muide väga kasulik oleks juba algusest peale anda hinnang eh, algatusele eh, ja selle juurde me ka jääme. nüüd identiteedikontroll. tahame muidugi kaasa aidata nõukogu ja parlamendi vahelistele kõnelustele siin, sellepärast et tekib võimalus eh, või, või küsimus on selles, et, et kuidas kontrollida aga eh, lubage mul selgitada seda probleemi. loomulikult kontroll ei, ei tähenda täielikku kontrolli, vaid eh, pigem pistelist kontrolli. Eh, liikmesriigid ei pea iga üksikut allkirja kontrollima. teiseks, liikmesriigid ei kontrolli mitte allkirju me räägime küll allkirjade kontrollist, aga tegelikult allkirja kui sellist ei kontrollita. näiteks äh, saab ju toetusavaldust teha ka äh, interneti kaudu. ja paberil on ka allkirjad, aga need ei kontrollita, kontrollitakse avaldaja andmeid. kui näiteks äh, üks inimene, kes elab teatud linnas, ja on teatud kuupäeval sündinud, siis ilmselt mm, äh, peab olema tema ja allkirja vahel ka mingisugune seos, kui ta on andnud allkirja. aga kuidas seda kõike kontrollitakse, mis alusel? liikmesriigid on siiani öelnud, et ainus võimalus kontrolliks on kasutada dokumentidega seotud andmebaase. Nad peavad teadma täpselt, kust otsida andmeid, millist dokumenti aluseks võtta. tehniliselt on see muidugi keeruline, aga meie oleme valmis kaasa aitama küsimuse lahendamisele ja seda ma tahtsingi teile öelda. ja ma arvan, et ongi kõik, tänan. ma tänan selle sõnavõtu eest ja nüüd nüüd härra Haibert nõukogust saab sõna. Uh, ma tänan. ma tahaksin siin puudutada mõningaid asju, mida Belgia riigisekretär ka nimetas, härra Chastel nimetas, kui ta oli siin teie juures möödunud nädalal. kõigepealt ma tahan tänada raportööri ja eksperte selle väga põhjaliku mõttevahetuse eest pürg-, kodanikualgatuse üle. Belgia eesistujana jagab parlamendi ja komisjoni soovi prioritiseerida seda väga tähtsat teemat, et juba esimese lugemisega ühele poole saada enne aasta lõppu. dokumendiga ühele poole saada aga selge on ka see, et kodanikualgatus peab kodanikele lähedal olema ja ka nõukogu leiab seda. see on kirjas neljateistkümnenda juuni ühislähenemisviisis. Äh, nagu eesistuja on öelnud ja ka komisjoni esindajad on öelnud, on väga tähtis see, et Euroopa kodanikualgatus oleks tõhus, praktiline ja usutav instrument, mis tagab kodanike osaluse. ja siin on kindlasti ka tehnilisi aspekte, nagu öeldud, millega peavad liikmesriigid hakkama tegelema. nimelt tuleb üle kontrollida need andmed, mida kodanikud esitavad. tahaksin ka lisada, et koostöö selles vallas on raportööridega hästi sujunud ning me eh, hea meelega jätkame dialoogi või trialoogi eh, eesmärgiga esimesel lugemisel juba kokku leppida ja seda enne aasta lõppu. Grazie, mm, prima di eh, dare la parola in replica ai... enne, enne kui ma annan sõna meie kahele külalisele vastuseks ja raportöörile proua Kurmaile, ma näen, et on veelgi sõnasoove laekunud. ja äh, asepresident Martines äh, on ka tulemas. Äh, me ei taha teda ootama panna, sest temal tutvustab meil järgmist küsimust, nii et nüüd palun tehke lühidalt, härra Messerschmidt ähm.. jah, ma teen lühidalt. ma ei saanud vastust oma küsimusele, miks on nii, et meil on nii palju sisulisi ametlikke kõikvõimalikke regulatsioone, mis piiravad komisjoni algatuste esitamisel, sest kõik peab tuginema ühenduse seadustikule. miks mm, siin on viited ainult artiklitele ja teatud kriteeriumidele nagu väärtused, aga eeldades, et me ei saa rääkida surmanuhtluse seadmisest, vähemasti meie parlamendis oleme siin selle vastu, aga siis võiks ikkagi Äh, näiteks äh, proportsionaalsuse ja subsidiaarsusega vastuollu minevaid algatusi olla. kõik äh, see oleks küll jah, vastuvõetav, aga samas praktiliselt mitte teostatav, sest komisjon ei saa sellekohaseid ettepanekuid teha. miks meil on need piirid ainult seotud sellistele algatustele, mis tuginevad väärtustele ja mitte kõigile teistele kriteeriumidele, mis ka tuleb teada? täita selleks, et Euroopa Liit saaks toimida. see tekitab mulle muret. ja miks meil ei ole viiteid nendele artiklitele, kus on defineeritud, mis need väärtused on, artikkel kuus põhiõiguste hartas, härra De Mendes nimetas seda, artikkel kaks, kus räägitakse meie väärtustest ka. ja teiseks, kolmas jagu siin. kes ja mis alusel äh, hindab selle väärtuse äh, ka kokkusobivust sisuliselt. aitäh, härra Tahv, palun. president uh,, I apologise for having to be absent from the earlier. ma vabandan, et ma enne eh, arutluses kaasa ei löönud, aga väga tore on öelda tere tulemast Silviale, Kaufmannile ja Jörgen Maierile, kes on meie väga austatud kolleegid varasemast ajast siin, nendega oleme koos lahinguid maha pidanud. ma üha enam kaldun arvama, et komisjon tuleks jätta absoluutselt välja vastuvõetavuse kontrollimisest. ma ei ütle, et see oleks sobiv, kui komisjon äh, võtab omale õiguse või ta pannakse seda tegema, et ta Eh, hindab ühe või teise algatuse vastuvõetavust ja siis veel on meil see vandemeeste kogu, kes asja otsustab protsessi lõpus ja lähtub ettepaneku poliitilisest vastuvõetavatusest. ma arvan, et ei ole keeruline see, kui me ütleme kohe ära, kas algatus rikub asutamislepingut või mitte. ma võiksin selle viieteist minutiga teile öelda. kui ma kasutan oma arvutit, ma leian kohe vastuse sellele küsimusele, kas algatus on aluslepingu kooskõlas või mitte, siin ei ole midagi keerulist. lihtsalt on vaja mõista integratsiooni ja pädevuse ulatust ja piire Euroopa Liidus. ja kas nüüd on vaja mingisugust ekspertide rühma hindamiseks, kes suurt tasu selle eest saavad? ma ei arva seda. või kas peaks saama lubada komisjonil protsessi alguses kohe sekkuda, ma arvan, ka see ei ole õige. nii et meil on vaja üldse mõelda, kas meil on seda sekkumist vaja või mitte. ma arvan, et härra Cassini väga pragmaatiliselt kirjeldas Itaalia kogemust ja see kõik on väga õige ma kardan ka, et meil tekib palju Mickey Mouse allkirju ja topeltallkirju. aga ma ei arva, et lõppkokkuvõttes see eriti mingit kaalu omab võib-olla me peaksime selliste mikihiirtele kvoodi seadma, et neid liiga palju ei oleks aga kui tõesti allkirjade arv läheneb miljonile ja need inimesed tõesti taotlevad õiguslikku algatust institutsioonidelt, siis ka need institutsioonid peavad seda arvestama. ja me ei tahaks liiga pedantsed ja bürokraatlikud olla ole, olgem ikka võimalikult liberaalsed ja pragmaatilised. nüüd äh, veel üks aspekt, eelarve. kui on tegemist algatusega, millega taotletakse kulutuste suurendamist, vähendamist, siis läheb vastuollu mitmeaastase finantsraamistikuga. ja kuidas sellisel juhul talitada? kuidas reageerida sellele e-posti sõnumile, mis mulle on tulnud kodanike rühmalt, kes tahavad oma seisukohta läbi suruda. mul oleks vaja raportöörilt selliseks puhuks ka suuniseid saada, peaksin ma tuginema varasematele kogemustele. mõnedes riikides eh, on finantsalgatused välja jäetud ja ma arvan, et peaksime kujundama oma seisukoha ka. ja lõpetuseks, nagu te teate, minu ettepanek parlamendi valimisreformi kohta on ettepanek selline valimis öö, äh, öö, äh, organ luua, kes jälgiks neid valimisi Äh, üle-euroopalises valimisringkonnas. mis te arvate, kas äkki oleks sellisel sõltumatul valimisorganil oma roll etendada ka kodanike algatuste vastuvõetamise kontrollimisel. kui nemad võiksid sellist rolli etendada, siis võib-olla äh, see relvitustaks äh, ka komisjoni ja me saaksime komisjoni alt selle vastuvõetavuse kontrolli välja tuua. jah, kahjuks meil ei ole vastusteks enam palju aega jäänud. aga kõigepealt professor Maier ja siis proua Kaufmann oh. mich, äh, kõigepealt tahaksin ma tänada kõiki nende suurepäraste sõnavõttude eest. ma ar-, ma kuulsin, et esimene lugemis, lugemine peaks toimuma siis äh, Äh, aasta lõpul, seega siis äh, aastaid pärast seda, kui äh, konvendis kodanike algatustest räägitakse, igatahes asjad käivad väga aeglaselt härra Kassiinile tahaksin öelda seda, et ma olen teiega nõus, et need kõlbulikkuse kontrollid peaksid toimuma võimalikult varakult. siit ka see ettepanek, et pärast seda, kui on kokku saadud kas viis tuhat või kümme tuhat allkirja, viiakse läbi esimene sobilikkuse kontroll, mille järel siis eh, taotlus eh, registreeritakse. härra Mendes de Vigo oli tule, oli konvendi eh, juhatuses ning on seda kodanikealgatuste ideed algusest peale toetanud ja alguses me olime vähemuses. härra Mendes de Vigol on täiesti, täiesti õigus, esindusdemokraatiat ei hakata millegi muuga asendama, aga seda rikastatakse otsedemokraatiaga kui tulla nüüd selle näite juurde surmanuhtlusest, siis selliste asjadega tegelikult on juba tegeldud. Äh, siis, kui me tegutse-, tegelesime põhiõiguste hartaga, me peame kogu selle ettevõtmise keskmesse panema põhiõiguste harta, sest äh, viimane on dokument, kus Euroopa Liidu väärtused on kirjas. see võimaldaks ka ära hoida selliste algatuste esitamist Äh, komisjoni äh, kõrvalejätmine kõlbulikkuse kontrollist äh, tekib oht, et et komisjoni roll muutub hübriidseks, kõigepealt ta peab otsustama alguses, kas see otsus on kõlbulik ja siis hiljem langetama veel ka poliitilise otsuse, kas selle algatusega edasi minna. tõepoolest, siin võib tekkida oht siit võivad tekkida probleemid ja see, siit ka mõte luua see tarkade meeste komisjon, kui nemad ütlevad, et midagi on äh, vastuvõtukõlbulik, siis see otsus on lõplik. kui nad aga ütlevad äh, ei, siis oleks komisjonil õigus see taotlus uuesti läbi vaadata, sest siis saaks pöörduda veel ka Euroopa Kohtu poole. aga kui see tarkade meeste äh, kogu ütleb jah, siis äh, peaks äh, asi olema lõplik. härra Hefner äh, tõstatas ka mõned küsimused, millest kolmele ma saan vastata üsna lühidalt. Mi-, kuidas saab tagada selle läbipaistvuse, mis neid algatusi toetab? registreerimise juures, sellepärast et registreerimise hetkeks on juba üsna oluline hulk allkirju kogutud ja seal äh, siis tuleb ka kõik toetajad avalikustada, kas keegi toetab näiteks rahaliselt. samuti on öeldud, et kui allkirju kontrollitakse, siis ei tohiks äh, pidada, ei järg-, ei tohiks järgida e-, erinevates liikmesriikides erinevaid reegleid ja see on tõesti eesmärk, mis meil peaks olema aga kui nõukogus selline asi läbi ei lähe, siis ma oleksin nõus, et Euroopa Parlament ütleks väga selgelt välja, mida Euroopa Parlament soovib. et on mõttetus hakata passinumbreid või sotsiaalkindlustusnumbreid esitama, seda, seda tuleks vältida põhimõtteliselt käib ju jutt Äh, sellest, et äh, asju ei dublitseeritaks. nüüd õiguslik alus. Äh, punktis seitse, mille raportöör on koostanud. minu arvates palutakse või nõutakse siin algatajatelt natuke liiga palju, neil oleks ka vaja juriidilist nõustamist algusest peale. ma arvan, et äh, seda nõustamist võiksid äh, teha ähm, need targad mehed, miks peaks äh, algatajad algusest peale hakkama õigusliku alusega tegelema ja ma olen, ma arvan, et inimesed on minuga nõus, et võiks ju teha soovitusi selle kohta, kuidas, mis sellest algatusest edasi saab, proua Jäätenmägi soovitas seda ja äh, mis puudutab artiklit üksteist lõige neli, siis selle algatuse mõte on teenida aluslepingute rakendamist ja just sellest lähtuvalt tegin ma ka oma ettepaneku konvendis. artikkel kakssada kakskümmend viis Euroopa Liidu lepingus üritab saavutada sama asja. parlamendil peaks olema võimalus algatada äh, muudatusi aluslepingutele, seda ütleb artikkel nelikümmend kaheksa, aga kui parlament valib artikli kakssada kakskümmend viis menetluse, siis äh, tegelikult parlament äh, läheneb asjale samamoodi nagu ko-, kodanike algatusedki nüüd, et äh, palutakse, et komisjon tegutseks. seega artikkel üksteist kodanike algatustes on paralleelne artikliga kakssada kakskümmend viis Euroopa Liidu lepingus, mis äh, puudutab siis parlamendi õigusi. ja äh, demokraatia osaks on see, et äh, lepinguid ja põhiseadusi aeg-ajalt muudetakse, me lihtsalt peame kodanikele selgitama, et kui nad sellise algatusega välja tulevad, siis on äh, lõpeb, lõpeb see protsess äh, sellega, kui kõik kakskümmend seitse liikmesriiki on selle algatuse ratifitseerinud ja siis saavad äh, kodanikud juba algusest peale aru, et mõned algatused on hukule määratud, sest et näiteks parlament, võtame kas või parlamendi asukoha, Prantsusmaa ei nõustu hetkekski sellega, et parlament enam Strasbourgis ei käiks ja kodanikud peaksid sellest algusest peale aru saama ma aga arvan, et see sõnastus, mis me oleme leidnud läbirääkimistes äh, nõukogu ja komisjoni ja raportööriga, äh, on selgelt, äh, on ju selge, seal öeldakse välja, et see peaks puudutama lepingute ulatust ja aluslepingud ise käivad ka lepingute, selle ulatuse alla, seda sätestab artikkel nelikümmend kaheksa. nii et, et mulle tundub, et siit me võime edasi liikuda, aga mulle, ma tahaksin öelda, et proua Kaufmanni ettepanek, et luuakse uus menetlus, mis võib-olla muudaks kodukorda, kus siis kodanikud saaksid pöörduda Euroopa Parlamendi poole ja paluda, et parlament muudaks aluslepinguid, see on äh, üks võimalus, aga peaks ikkagi jääma see alternatiiv, et kodanikud saavad pöörduda komisjoni juurde, poole ja paluda midagi muuta ja võib-olla lisaks nad võiksid saada, omada õigust teha selline pal-, esitada selline palve ka Euroopa Parlamendile. võib-olla petitsiooni vormis, aga see ei tohiks asendada kodanike algatusi ja lõpetuseks aluslepingutes on juba väga palju kirjas. konkreetsete poliitikate kohta Äh, selle kohta, kuidas Euroopa Liit toimib. ja seetõttu on võib-olla väga kerge lihtsalt kodanikke kõrvale tõrjuda, öelda, et see kuskil lepingus on see juba kirjas või et see ei ole võimalik, sest sätted ei näe seda ette. sellist olukorda tuleks vältida. me peaksime edendama selliseid piiriüleseid arutelusid, looma Euroopa avalikku arvamust. kui me seda teeme, siis Euroopa kodanikud on piisavalt täiskasvanud. mõistmaks, mida nad tahavad. aga bürokraatlike äh, takistuste loomine algusest peale on vale ma arvan, et me peaksime väga hoolikalt mõtlema ka selle kodanike komisjoni teemal. see ei tohiks olla eeltingimus, see on lihtsalt midagi, mida me soovitame, et inimesed alguses loovad sellise komisjoni, et nad loovad ühenduse inimestega teistest riikidest, see oleks mõistlik, aga me ei tohi öelda, et kui sellist komisjoni kokku ei saa, siis on algatus hukule määratud me ei me peaksime, me ei tohiks seda kasutajavaenulikuks muuta, seda süsteemi. proua Kaufmann. aitäh, esimees. minu arvates oli see arutelu väga huvitav. mul on väga hea meel, et erinevates küsimustes on erinevad seisukohad ma olen kolleegidega koostööd teinud aastaid. mul on väga hea meel näha siin Andrew Duffy. Euroopa kolla, kodanike algatus ähm, on suunatud äh, komisjonile, komisjonil on monopoolne õigus äh, õigusloome algatusi teha ja kui komisjon näiteks saab ka parlamendilt õigusloomealase ettepaneku, peab ka komisjon kontrollima, kas õiguslik alus võimaldab seda teha. on äärmiselt oluline, et komisjon ei saaks sellest vastutusest kõrvale hiilida. aga on täiesti selge, et kui hakatakse lubatavust kontrollima, siis saab kontrollida ainult lubatavust juriidilisest aspektist. mingil juhul ei tohi neid algatusi hakata poliitiliselt hindama see juriidiline kontroll peab omama juriidilist alust. nüüd komisjon, komisjoni lähenemine on, vabandust, nõukogu lähenemine on olnud õige. nimelt see ettepanek peab, algatus peab olema aluslepingute äh, reguleerimisalas ja pea, ja see peab äh, olema kooskõlas Euroopa Liidu väärtustega. selline kontroll tuleb läbi viia ja siis mure, mida on väljendanud härra Schöpflin ja teised, et äh, kodanike algatusi hakatakse kuritarvitama, oleks siis juba algusest peale välistatud loomulikult, eh, kui keegi teeks algatuse surmanuhtluse kohta, siis eh, see oleks algusest peale lubamatu. Eh, sest et see ei ole kooskõlas põhiõiguste hartaga. ma ei usu, et meil sellised probleemid tekivad. kaasraportöör esitas ka terve rea küsimusi ja ka härra Hefner kõigepealt kuidas me saaksime vältida selliseid olukordi, kus äh, keegi annab allkirja algatusele korduvalt. välja pakutud lahendus siin määruse lisas kolm on äh, väga, väga selge, on olemas teatud formulaar selle toetuse avalduses ja seal on öeldud, et rida, et ma kinnitan, et ma olen ainult ühe korra allkirja andnud nii et, et äh, see on selliseks usalduse aluseks ja me peame seda kasutama. nüüd äh, rahastamise läbipaistvuse osas on minu arvates ka komisjoni ettepanek väga hea, loomulikult me võiksime mõelda selle üle, kas see on piisav. Äh, rahastamise läbipaistvus siin on täiesti võimalik, et kui hakatakse koguma allkirju ja võib-olla võib neid allkirju koguda poolteist aastat, siis äh, mingi ettevõte või suur organisatsioon võib äh, ka raha eraldada, võib-olla mitte kohe alguses, vaid siis, kui see algatus nii-öelda tuult tiibadesse saab. seega on väga oluline, et meil oleks finantsläbipaistvus äh, kogu protsessi vältel algusest peale Äh, ma arvan, et selle üle tuleks äh, põhjalikult mõelda, sellepärast et kui see kontroll toimub ainult alguses, siis see võib hiljem probleeme põhjustada. järgmiseks. mida siis allkirja andjad, äh, mis infot nad peavad avaldama, nimi, aadress, kuupäev, koda-, sünnikuupäev, kodakondsus ja allkiri, see on kõik, mis meil on vaja Äh, ID-kaardi või passinumbrit ei ole vaja. inimene, kellel on sama nimi, sama aadress ja sama sünnikuupäev, lihtsalt ei ole väga tavaline. ja seetõttu äh, saavad liikmesriigid ise viia läbi kontrolli, tagamaks, et või, või seda võib teha komisjon. viimane asi äh, siin öeldi, et et tegemist ei ole otsese kodanike osalusega. härra Brons rääkis sellest. minu arvates on väga oluline erinevus Euroopa kodanike algatuste ja petitsioonide vahel. kodanike algatuste läbi on kodanikel sama õigus nõuda õigusloomealaseid algatusi nagu parlamendil ja nõukogulgi. kodanikud äh, äh, asetatakse samale pulgale institutsioonidega see on aga täiesti erinev petitsiooni esitamise õigusest, mida aluslepingud ette näevad. niisiis, esimees, see oleks lühidalt kõik, mis mul öelda on, suur aitäh, et te mind siia kutsusite ja soovin teile edu selles töös. suur tänu. kui me nüüd seda arutelu kokku võtame, võib-olla proua Kurmai soovib paar sõna lõpetuseks öelda kallid kolleegid, usun, et tänasel kohtumisel oli suur tähtsus. tähtis oli see, et Silvia tuli meie kuulamisele. mul on hea meel, et ta leidis aega selleks, aga äh, mul on hea meel ka selle üle, et ta võttis sõna praktilisest seisukohast hindan ma väga seda, et toodi välja kaheksa olulist punkti ja need on minu südamelegi väga lähedased. suur tänu ka e, kõigile teistele, kes on selle teema oma südameasjaks võtnud, kuid oluline on ka liikmesriikide parlamendides seda arutada Gerard on õnneks siin, ta on meie neljaliikmelise meeskonna eh, töökas partner ja ta teab, kui tähtis see töö on minu kolleeg Ungarist ütles väga selgelt, et me ju ei tea, mis tegelikult meid ees ootab kui me vette hüppame, me ei tea, kui, kui sügav vesi selles kohas on ja äh, protsess alles käib, seega hea on see, et äh, esitati nii palju häid mõtteid ja komisjoni ja nõukogu kohalolek osutus ka väga vajalikuks, sellepärast et eh, see võimaldab äh, koostööd teha. siiani on koostöö hästi sujunenud, sujunud ning kolmekümnendal novembril äh, hakkame me komisjonis hääletama seda raportit ja tahame ka täiskogule minna. Äh, muidugi soovime me nii head tulemust kui võimalik ja seetõttu ongi hea, kui kõik osapooled on nii paindlikud kui võimalikud, et konsensus tuleks hea meile endile meelde tuleks, meeldetuletuseks tahaksin öelda, et, et kodanike algatus on nagu meie võlg kodanike ees. Lissaboni leping on nüüd vastu võetud ja kodanikel on õigus, kui nad küsivad, mikspärast seda demokraatlikku instrumenti veel ei kasutata. tuletan teile meelde, et meil kõigil lasub tõsine vastutus Äh, meil on siin mitmeid Hispaania kolleege, Belgia kolleege, tahan tänada äh, kõiki, kes äh, eesistujamaade Troika raames on sellele kodanikualgatusele õla alla pannud äh, kahekümne esimesel juunil oli juba Hispaania töö tehtud ja ei olnud sugugi juhuslik, kui valiti raportööre ja muidugi just sellepärast petitsioonide komisjon on, on, on samuti kaasatud meie töösse ja ma olen kindel, et, et me saavutame hea tugeva konsensuse. omalt poolt teeme kõik selleks, et kodanikualgatus oleks äh, kodanike käsutuses niipea kui võimalik. esimene, esimese algatuse loodetavasti saab teha juba kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. loodame, et äh, fraktsioonid saavutavad laiapõhjalise konsensuse nii parlamendis äh, ja et ka institutsioonide vahel leitakse tugev konsensus edasiste tähelepanekute kohta mm, tahaksin öelda, et me ootame neid rahvusparlamentidelt, aga ka Euroopa Parlamendi liikmetelt. kõige tähtsam on meie töö kvaliteet ja me usume, et me saame parandada suhteid kodanikega, kui me näitame, et me töötame nende heaks. suur tänu suur tänu ekspertidele, külalistele ja läheme nüüd edasi järgmise päevakorrapunktiga, sest äh, asepresident Martines on juba siin meiega äh, alates kella üheteistkümnest, nimelt me äh, pidimegi tema sõnavõttu kuulama juba kell üksteist, aga me ei saanud siin ka asju liiga äh, liialt kiirendada, seega nüüd oleme jõudnud järgmise päevakorrapunkti juurde ja see puudutab Kosaki sündmusi. tavaliselt äh, teeb sellekohase aruande Euroopa Parlamendi liige, kes osaleb Kosaki töös, annab selgitusi, mis toimus, mida arutati ja räägib ka sellest, millised teemad tulevad arutlusele tulevikus. viimane kohtumine toimus Madridis, järgmine toimub Brüsselis kahekümne viiendal, kahekümne kuuendal oktoobril, kui ma ei eksi. usun, et asepresident Martines Martinest oleks kasulik ära kuulata ja kindlasti äh, oleks vajalik kaaluda ka äh, kuidas kosakit ära kasutada, mida kosak teeb. räägitakse ka kosak kahest. me oleme kogutulnud Stockholmis ja Madridis ja mulle tundub, et ühe kindla teema arutelu puhul, nagu Stockholmis toimus, kui vaadeldi erinevate näidete põhjal lähimuspõhimõtte toimimist, ei ole päris asjakohane, arvestades seda, mida kõike uus Lissaboni leping meile nüüd võimaldab. aga ilma pikemalt siin kõnelemata annan kohe sõnajärje üle härra Martinsele, kes räägib mille, sellest, mis on toimunud ja mis toimub järgmisel COSAC-i kohtumisel. suur tänu, härra esimees ja suur tänu teile kõigile. ärge muretsege. istusin siin ja kuulasin äh, suure huviga kodanike algatuse de debatti tõesti, probleem on selles, et äh, praegusel hetkel me lihtsalt ei suuda selgitada kodanikele, äh, mis toimub. ma muide kirjutan lehekülje pikkuse artikli iga nädal, äh, et võtta kokku seda, mida me kodanike heaks teeme. me ei taha ju istuda elevandiluust tornis ja, ja eralduda eemalduda kodanikest. seega kogu debatt oli väga huvitav, aga nüüd tahaksin Põhiseaduse Komisjoni kutse eest tänada. tänada selle eest, et mulle antakse võimalus selgitada, millised on Euroopa Parlamendi ja Rahvusparlamentide vahelised suhted ning kuidas kulgeb töö COSAC-is kõigepealt tahaksin öelda, et meil on ähm, väga hea meel härra Kassiiniga koostööd teha. meie töö on, on tõesti meeldiv ja on hästi edenenud parlamendi juhatus ja põhiseaduskomisjon on kokku leppinud just sellises töökorralduses ja see sobib meile. härra Kassini äh, on järgmise COSAC-i plenaarkohtumise kaasesimees, see toimub kahekümne neljandast kahekümne kuuenda oktoobrini ja siin juhatuses on ka härra Messerschmidt, kes ühineb meiega, härra Macmillan Scott, proua Perez ja üks Rahvapartei delegaat, kelle osalus tuleb veel kinnitada. nüüd eelseisev kohtumine on väga tähtis Belgia parlamendi kaks koda on eh, juba palju tööd teinud selleks, et nimetatud parlamentide vaheline kohtumine oleks edukaks. Eh, eh, härra Van Rompuy, president Barroso osalevad sellel kohtumisel ja päevakorda tulevad kolm punkti, millest kaks on otseselt seotud Euroopa Parlamendi ja Rahvusparlamentide vaheliste suhetega. vastavalt Lissaboni lepingule siis. käsitleme eh, kaitse- ja julgeolekupoliitika parlamentaarset järelevalvet ning COSAC-i tulevikku vastavalt Euroopa Liidu eh, uuele aluslepingule, nimelt Lissaboni lepingule, mis annab siis uue poliitilise ja juriidilise raamistiku samuti arutatakse Euroopa Liidu strateegiat kakskümmend kakskümmend ja meid huvitab muidugi, eh, mida on rahvusparlamentidel nende, nendel teemadel rääkida. esimene küsimus, julgeoleku- ja kaitsepoliitika parlamentaarne järelevalve mitmed liikmesriikide parlamendid soovivad näha äh, et äh, koostöö oleks sarnane äh, Lääne-Euroopa Liidu koostööle, aga tegelikult me ei tea kas Lääne-Euroopa Liit üldse on esindatud, kas ta tuleb meie kohtumisel näiteks? või, või kuidas selle organisatsiooni parlamentaarne esindatus üldse toimib, võib-olla endised selle organisatsiooni liikmed võiksid ühineda meiega, näiteks äh, Lääne-Euroopa Liidu või endise Lääne-Euroopa Liidu Äh, parlamentaarse assamblee liikmed on olemas, võiksid ühineda meiega. ma ei tea, ma ei ole kuulnud, mis, mis niisuguste inimeste seisukohad on, ma ei tea. Parl-, paljud liikmesriikide parlamendid küsivad ka, kas äh, Euroopa Parlament ei peaks just selles valdkonnas järelevalvefunktsiooni eh, üle võtma, ma ei tea. minu arvates mured selles küsimuses ei ole põhjendatud, kui Lääne-Euroopa Liidu Parlamentaarne Assamblee ära kaob, siis küsimus jääb lahtiseks, mida, ja seda tuleb arutada ja ära lahendada ilma eelarve, äh, arvamusteta kui me soovime mingit tulemust, siis peame oma et-, debatti toolikalt ette valmistama, nii et kõikide huve oleks arvestatud. liikmesriikide parlamentidele on saadetud küsimustik, et ette valmistada COSAC-i kohtumine ja see puudutab siis eelnimetatud kolme põhiteemat kõigepealt ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika ja, ja, ja siis COSAC-i tulevik ja nii edasi. vastuseid tuleb analüüsida ja, ja muide, vastused juba näitavad, et liikmesriikide arvamused erinevad. isegi ühe riigi parlamendi kahe koja arvamused erinevad sageli. tegelikult ei ole mitte kakskümmend seitse eh, parlamenti esindatud, vaid erinevatel, eh, mitmetel liikmesriikidel on mitmekojalised parlamendid, neid eh, esindajad on võib-olla rohkem kui nelikümmend lausa. ja e-, erine-, ja kõigil on erinevad seisukohad, nagu ma ütlesin samuti on tehtud erinevaid ettepanekuid, isegi COSAC-i enda tulevik, tulevase rolli kohta. kui palju inimesi peaks osalema näiteks, kes peab rahastama kohtumisi, kui sageli kohtumised peavad toimuma? ja kui palju peaks olema kaasatud Euroopa Parlament? on tõstatatud ka võimalus järelevalve roll ühise julgeoleku, kaitse ja välispoliitika üle kindlaks määrata. ja on selliseid, kes arvavad, et äh, järelevalve roll võiks jääda kosakile, aga muide, sellise arvamuse pooldajad on vähemuses. praegusel hetkel on nad vähemuses sest parlamendid ei ole lihtsalt saanud arutada seda küsimust. võib-olla lõppude lõpuks tuleb välja, et enamus toetab seda mõtet. osa parlamente ei ole lihtsalt oma seisukohta veel avaldanud. ja see on ka tähtis. kui me sedasorti kohtumisele läheme, siis viime muidugi oma seisukohad eh, sinna kaasa, aga rahvusparlamendid väga sageli esitavad lihtsalt äh, oma parlamendi liikmete, asjast huvitatud parlamendi liikmete seisukohti. Äh, samas, kui ametlikult pole neid küsimusi koha peal üldse arutatud ega pole ka ära äh, kinnitatud nende seisukohti liikmesriikide parlamentides mm väliskomisjon, kaitsekomisjon, parlamendi juhatus on kinnitanud meie seisukohad ja seetõttu on meie ettepanekud eh, nii-öelda Euroopa Parlamendi seisukohti esindavad, me ei taha mingeid uusi struktuure luua, tahame jätkata parlamentide vahelist arvamuste vahetust mida aga otsustada par-, liikmesriikide parlamentide delegatsioonide suuruse üle, võib-olla seda tuleks veel edasi arutada. Äh, väga olulisi ettepanekuid on teinud näiteks Elmar Brok. Ahveti ja Sede eelmise nädala kohtumisel liikmesriikide parlamentidega tuli selgelt välja see, et, äh, et on olemas vajadust kiirelt analüüsida, millised on parlamentide pädevused, et ei tekiks ühtegi lünka, ei tekiks vaakumit, et ei ähm, tekiks topelttööd. oma debatis tuleb püüda eelkõige vähendada pingeid, kogunenud pingeid, seda on öeldud ka juba Äh, Madriidi kohtumisel. protokolli artikkel üheksa ütleb, et liikmesriikide parlamendid, Euroopa Parlament määravad üheskoos delegatsioonide suuruse ja regulaarsete kohtumiste korra Belgia on Euroopa Parlament on esitanud oma vastused ka äh, Belgia parlamendile, valmistamaks ette eel, eelseisvat COSAC-i kohtumist sel nädalal. ja ma tahan täiesti avameelselt teie ees kõnelda ja öelda, et äh, delegatsioonis, delegatsioon ei pea olema äh, suur meil on äh, Indigo Mendes de Vigo, härra Aragi, Andrew Duff äh, ja härra esimees Cassini muidugi. teatud olukordades on parem olla ette valmistatud ja Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide vahelistes suhetes on tähtis meeles pidada, et et äh, inimesed tulevad küll kokku, et oma seisukohti ühtlustada, aga seda praegu ei toimi. muidugi loodetakse, et liikmesriigid tulevad kohale ja esitavad juba läbi arutatud seisukohti, aga seda ei ole. meil on küll läbi arutatud, põhjalikult läbi arutatud seisukohad. kujutage ette, nelikümmend, nelikümmend kuus delegaati on ühelt poolt kokku tulnud ja teiselt poolt on siis äh, veel lisandunud Euroopa Parlament sisse. peab meeles pidama, et COSAC on koordineeriv üksus, mis ühendab Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamente. Brüsselis kohtume me nüüd lisaks äh, veel ka Van, Herman Van Rompuyga ja Barrosoga, kelle poole nad siis seal pöörduvad? Nendel on niikuinii nii äh, pidevad, pidev ühendus Euroopa Parlamendiga. ja peab ütlema, et olukord on üsna eba, ebamugav. kõige tähtsamad ametnikud tulevad kohale, pöörduvad rahvusparlamentide delegaatide poole ja kusagil kõrval istub ka siis see Euroopa Parlamendi delegatsioon. ja siis küsitakse, eh, mis on meie arvamus, kui hakatakse COSAC-i kohtumise lõppjäreldusi koostama. miks siis COSAC-i e, soovitused on alati sümboolseks jäänud või retooriliseks? hea küll, kui nad ka sellised on, aga kui neid tuleb ellu viia, siis tuleb väga ettevaatlikult käituda kujutage ette, kui kaks-kolm rahvusparlamenti ütlevad midagi täiesti e, ennekuulmatud ja meie, olles siis oma fraktsioonide vahelisele lojaalsusele truud, ei ütle midagi. Euroopa Parlament peab ju lõppjäreldused heaks kiitma ja aga kujutage ette, kui järeldused on sellised, millega me nõustuda ei saa rahvusparlamentide meelest võib aga seisukoht olla täiesti, täiesti legitiimne ja õigustatud. siis on tegemist lihtsalt dokumendiga, mis ohustab demokraatiat. Euroopa Parlament on hakanud pädevust juurde saama, aga demokratiseerumine on äh, arenenud viiekümne aasta jooksul ja just tänu sellele, et rahva, et ähm, Euroopa Parlament on pädevust juurde saanud. nüüd me ei taha ju, et rahvusparlamendid vaatavad, et, et äh, järjest rohkem pädevust läheb Euroopa Parlamendi äh, kätte ja, ja muide, äh, seda tuleb jagada nõukoguga loomulikult oleme me eh, rohkem pädevust juurde saanud, aga me peame väga ettevaatlikud olema, sest eh, rahvusparlamendid võivad mõelda, et see teatud mõttes võtab nendelt eh, Euroopa integratsiooniprotsessis teatud pädevus ära, neil oli muide senini järelevalveõigus nõukogu tööle, neil, see ei ole päris täpne, sellepärast et nad saavad järelevalvet teostada siiski oma riigi valitsuse üle, aga mitte üle, mitte nõukogu üle Euroopa Liidus. ja nüüd on niisugune võimalus Euroopa Parlamendile antud ja me, me ei tohi seda ära unustada. jah, Äh, on kena öelda, et mõnede liikmesriikide parlamentide seisukoht esindab vähemust, aga me oleme varem näinud ju siin parlamendis ka, et vähemus esitab oma seisukohad väga energiliselt. ja enamus on lihtsalt vaikiv enamus, mis sest, kui siis kuskil koridorides öeldakse välja ka vastupidine seisukoht. nii et ma arvan, me peaksime seda agressiivsust ja pinget üritama vähendada. ning me peaksime üritama tagada, et kõik need järeldused, mis vastu võetakse, on sellised, et pälvivad kõigi toetuse. nii, et tulevikus meil tuleb kasutada praegust kosakit, jah, see organ on hästi toiminud, aga see ei pea olema ainus seesugune organ, tal peab olema kindlasti kõrval ka täiendavaid institutsioone. aga mida ma tahan öelda, härra Kassiini, et meil on ju vaja mingit rahvusparlamentide tegevust koordineerivat mm, organit. aga loomulikult parlament ei saa sundida osalema ja samas liikmesriikide parlamendil võivad olla väga erinevad seisukohad ja me ei tarvitse nende seisukohtadega nõustuda. ja üks ei saa ka teistele oma seisukohti peale suruda. aga ei saa ka lubada, et liikmesriikide parlamendid lähevad ühes suunas ja Euroopa Parlament teises suunas, ikkagi on vaja tegevust koordineerida. ma arvan, et tegelikult asjad sujuvad päris hästi ja ma loodan ka, et järgmine COSAC-i kohtumine Brüsselis on hästi korraldatud dokumentide osas, infrastruktuuri osas, töökorralduse osas tervikuna ja tähtis on ka, et COSAC-i tööd juhitaks tõhusalt. igatahes me peame oma talitusi kiitma Kristiin Veržeed eriti. tema on väga tublit tööd teinud ja andnud suure panuse meie töösse. see oli see, mida ma tahtsin teile öelda. aga nüüd ma kuulan ära teid, sest ma tean, et teil on suured kogemused. ja ma kutsuksin teid üles jätkama oma tööd Äh, koos minuga ja härra Kassiniga. ja seisma hea selle eest, et äh, konstitutsiooniliste asjade komisjoni ja parlamendi juhatuse vahel mingeid vastuolusid eh, siin ei tekiks. ma tänan teid. ma tänan, härra asepresident Martines. mina võin ka omapoolselt kinnitada, et ei ole meie vahel kunagi mingeid vastuolusid selles küsimuses olnud. ja ma arvan, et on võimalik lahendada kõik probleemid jooksvalt ja teha seda vaoshoitult. Äh, kallid kolleegid, kui te tahate midagi lisada juba kuuldule äh, Euroopa Parlamendi delegatsiooni kohta, siis palun. aga ma tahtsin ühte äh, muret väljendada, see puudutab COSAC-i toimimist tulevikus, see on protokolli üks lõige kümme, mis mulle muret valmistab. igatahes kaks asja on kindlad. üksikud küsimused, üksikud õigusaktid ei pea minema COSAC märkisse arutusele ting-, tingimata. Lissaboni leping ju näeb ette, et sellised asjad arutatakse läbi komisjoniga ja ma arvan, et see ettepanek, mis siin kirjas tekstis on, ei oma sisu. ja teine asi, jah, tuleb silmas pidada, et tegemist on ikkagi liikmesriikide parlamentide koosviibimisega. see on üks vorm, on ka parlamentaarsed assambleed, mitmesugused muud vormid Kosak on üks neist ja meie Euroopa Parlamendil oleme seal pisut kummalises olukorras, sest enamus on ikkagi liikmesriikide parlamentide esindajad seal kohal, aga kui tahate mõista, milleks kosak vajalik on, siis tuleb mõelda selle peale, kas kosak ikka peab Euroopa Parlamendile, nõukogule ja Euroopa Komisjonile oma soovitusi andma. võib-olla peaks nad pigem perioodiliselt analüüsima kokkuvõtlikult olukorda Euroopa Liidus ja võib-olla mõtlema ka, kuidas on lood Euroopa integratsiooniga. ja kindlasti tuleb sellisesse mõttevahetusse kaasata ka Euroopa Parlament. nii et äh, üks näide selle kohta. praegu me räägime valimissead-, väärtuste ühtsusest. ja võib-olla see on üks asi, kuhu tõesti kaasata liikmesriikide parlamendid, see puudutab neid äh, olemuslikult. nii et ma teeksin ettepaneku, et me kaalume seda kui ühte võimalikku teemat, mida kusagil arutada ja võib-olla siis kosaki roll hakkab hoopis kasvama ega kahane. Nende erikomisjon, kes tegeleb Euroopa Liiduga, võib-olla peaks just seda kaaluma ja mitte tegelema konkreetse küsimusega nagu struktuurifondid. härra Tahval, ma tänan, ma tänan äh, Miguel Martinesit väga hea kokkuvõtu eest, mis annab ülevaade praegusest olukorrast, kus me viibime. Kosakis. ma tahaksin rõhutada, et asutamisleping ütleb, et igasugune uus tegevuskord tuleb kokku leppida meil omavahel Euroopa Parlamendil ja liikmesriikide parlamentidel. ei saa nii e, olla, et liikmesriikide parlament omavahel selle ära otsustavad. see ei ole õige ja ma arvan, et Euroopa Parlament nüüd Brüsseli COSAC-i kohtumisel peaks sellele veel kord väga delikaatselt tähelepanu juhtima. alusleping ütleb ka, et on vaja parandada parlamentide vahelist koostööd Euroopa Liidus. ning ma arvan, et me peame ka seda kogu aeg silmas pidama. mõned meie kolleegid siin leiavad, et staatus quo on piisav, et me võime rahul olla praeguse äh, parlamentide vahelise koostöö seisuga mina küll nii ei leia, ma arvan, et meil on vaja tõesti üritada muuta, parandada seda koostööd ja kaasata liikmesriikide parlamendid paremini, informeerida neid ja konsulteerida nendega ja teha seda palju põhjalikumalt ja süstemaatilisemalt kui varasemal ajal. ma tahaksin kuulda tähelepanu väliskaitse ja julgeolekupoliitikale välisasjade komisjoni laiendatud büroo täna õhtul hakkab äh, seda teemat ka arutama. Äh, kui härra Martines oleks seal kohal, oleks väga hea. ma näen, et ta on pisut närviline selle koha pealt, aga igatahes äh, see on väga tõsine jätk möödunud nädalal Ahvetis toimunud aruteludele rahvusparlamentidega koos vähemasti osaliselt. ma arvan, et on kolm konkreetset asja, mida parlamendid peaksid tegema välisjulgeoleku ja kaitsepoliitika vallas. Need on eraldi seisvad pädevused liikmesriikide parlamentides ja seda tuleb mõista Need on ka väga eraldiseisvad küsimused, mida Euroopa Parlament käsitleb. näiteks eelarve, siis ametisse nimetamine välisteenistusse ja nii edasi. Need on väga konkreetsed eraldiseisvad funktsioonid, mida me auga täidame ja nendesse ei, ei saa sekkuda liikmesriikide parlamendid. aga on veel kolmas aspekt. see on see tõesti ühine välisjulgeoleku ja kaitsepoliitika, mida me saame vaid analüüsida, jälgida ja üritada välja töötada omavaheline äh, ühine lähenemisviis, ma pean siin silmas siis Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamente vahel ühine lähenemisviis ning COSAC peaks suunama arutelu just selle kolmanda aspekti üle. selleks, et äh, ära hoida segadus ja rivaalitsemine, et äh, ei jääks muljet, et me üritame äh, ära näpsata neid prerogatiive, mis liikmesriikide parlamentidel on. ma arvan ka, et selge peaks olema seegi, et väga mitte aktsepteerida meie jaoks, kui juuakse spetsiaalne komisjon COSAC-is välisjulgeoleku ja kaitsepoliitika tarvis. sest see ala esindab Äh, sellisel juhul Euroopa Parlamendi pädevusi nendes küsimustes. ma arvan, et jah, oleks vaja kohtumisi, mis oleksid põhjalikumad ja paremad kui praegused parlamentaarsed komisjonide kohtumised, aga igal juhul Euroopa Parlament peab küll olema kindel ja seisma hea selle eest, et oleks kohal kolmekümne viie, neljakümne liikmeline Euroopa Parlamendi saadikute delegatsioon. ja kui nii saab olema, alles siis meil hakkab olema tõsine dialoog poliitikate sisuliste oluliste aspektide üle. aga see eeldab seda, et meie parlament muudab oma tegevuskorda. meil on vaja ju nimetada ahvetist ja sedest delegatsiooni liikmed. ja nad peavad siis ka kohal olema COSAC-i kohtumistel. ei ole nii, et kui neil on midagi targemat teha, siis nad lihtsalt ei tule kohale. meil on vaja ikkagi ametlik delegatsioon saata välisjulgeoleku ja kaitsepoliitika spetsialistide ühistele kohtumistele ja ma arvan, see oleks õige lähenemisviis. ja uus sekretariaat on ka väga tähtis teema meie aruteludes. meil on, on ju olemas kõik ametiisikud, funktsionäärid, kes teevad juba omavahel suurepärast koostööd, nii et lihtsalt tuleks nende poolt tehtavat tööd veel moderniseerida, ajakohastada. aitäh, härra Mendes de Vigo. aitäh, esimees. ka mina sooviksin tervitada härra Martinest, teda kuulates tuli mulle meelde härra Mbeini ja proua Fonden kes viisteist aastat tagasi kõnelesid täpselt samadest asjadest. häda Kosakiga on selles, et me lihtsalt ei tea, mis seal toimub ja sama probleem oli meil ka viisteist aastat tagasi. meie oleme Kosaki loojad, me peame seda silmas pidama ja me ei taha öelda, et, et asjad on muutunud võimatuks ja me tuleme sealt üldse ära, me tahame kosakisse jääda, aga me tahame hoolitseda äh, ka selle eest, et kosak mängiks äh, teatud rolli. see, seejuures peab arvestama terve rea asjadega. kõigepealt, kosak ei ole rahvusparlamendid äh, tegemist on rahvusparlamentide konkreetsete komi-, spetsiaalsete komisjonidega probleemiks ongi see, et need parlamendisaadikud, kes sinna lähevad, ei to-, peaksid selgelt välja ütlema, et nad ei ole oma rahvusparlamendi esindaja, nad ei esinda tervet parlamenti. siit tulevad osad probleemid. tegemist on huvitava platvormiga, kus saab kõnelda, kus saab infot vahetada, algatustega välja tulla, aga lõppkokkuvõttes äh, ei ole ükski nendest inimestest, kes seal on, vähemalt nii palju, kui mina tean äh,, äh, oma parlamentide täiel-, täielikud esindajad tegemist on lihtsalt rahvusparlamentide Euroopa asjade komisjonide tegelejatega, nad ei kõnele terve oma parlamendi nimel. Lissaboni lepingu protokollis Äh, see protokoll on hea alus ja me peaksime üritama seda parandada. mida me peaksime siis täpselt tegema? me oleme praegu jõudnud otsustavasse punkti. me peame vabanema nendest ekstravagantsetest elementidest, nagu näiteks, mis puudutavad troikat, Äh, viimasel ajal on Troikas olnud üsna kaitsepositsioonil, miks me selliseid küsimusi ei tõstata, härra Kassiini tegi huvitava ettepaneku. me arutame härra Tahvi raportit, mis käsitleb äh, tuhande üheksasaja seitsmekümne kuuenda aasta äh, valimisseadust. miks me näiteks ei pane ka seda COSAC-i päevakorda? me peaksime olema siiski aktiivsed ja mitte reageerima millelegi, mis juhtub. ma arvan, et äh, troika kohtumiste ettevalmistamine on äärmiselt oluline. välispoliitika ja julgeoleku ning kaitsepoliitika osas, siis need asjad on küll päevakorras, aga juba algusest peale on see küsimus äh, puudutanud ka lähimuspõhimõtet. nüüd on saanud selgeks, et me ei äh, riku lähimuspõhimõtet, seda on pidevalt kontrollitud, me äh, austame liikmesriikide volitusi. nüüd siis julgeoleku ja kaitsepoliitika ja siinkohal tahaksin ma küll öelda, et äh, mulle tundub, et Äh, siin ei toimu küll mingit järelevalvet kellegi välis- ja julgeolekupoliitika üle. see ei, ma, ma ei hakka sellest pikemalt rääkima, aga parlamentaarne assamblee Lääne-Euroopa Liidus jätkem asjad nii, nagu nad on ausalt öelda mina äh, ei leia, et Euroopa Parlament teostab ka järelevalvet äh, julgeoleku ja kaitsepoliitika valdkonnas. Äh, see on olnud rohkem nagu valitsejate ja mitte parlamentide pärusmaa. aga loomulikult Lissaboni leping on oluline samm edasi kõrge esindaja küll on paar korda aastas meie ees käinud, aga see on ka kõik, võib-olla asjad nüüd muutuvad, ma ei tahaks öelda, et meie teostame järelevalvet kaitse, julgeolekupoliitika üle, ärgem äh, tehkem endale illusioone lähtudes nüüd nendest eeldustest, siis ma usun ja ma olen Andrew Duffiga nõus, et me pea, me ei peaks looma uusi organeid nende küsimustega tegelemiseks. ma tahaksin meelde tuletada, et on tehtud ettepanek äh, äh härra Kardashian tegi selle, selle ettepaneku äh, tulevikukonvendis me otsustasime selle ettepaneku vastu. Äh, seda ei ole Lissaboni lepingus. me ei peaks nüüd välja tulema mingi muu, muu äh, valemiga, kuidas seda luua, siis oli tegu halva ideega ja see idee ei ole praeguseks paremaks läinud. me peaksime keskenduma konkreetsetele küsimustele, sest välis- ja julgeolekupoliitika on tohutu valdkonda aga kui me tõstatame konkreetsed teemad COSAC-is, siis see oleks täitsa vastuvõetav. Need alalised äh, kutsed mitte ainult siis Euroopa asjade komisjonidele, vaid mis tahes muudele parlamendi alalistele komisjonidele, et nad osaleksid meie kohtumistel äh, Äh, see oleks väga tore, me oleksime palju lahkemad kui rahvusparlamendid, kes meid oma istungitele ei kutsu. nii et, et me võiksime neile esitada sellise püsiva kutse, et nad võiksid sinna alati tulla, seal sõna võtta, minu arvates see oleks suurepärane lähenemine. veel üks äh, valem nende kohtumiste kohta, mida me nimetame praegu ühised parlamendi kohtumised. meil on neid äh, mitu korda aastas. me peaksime nüüd arukalt äh, mõtlema nende üle. Nende eesmärk on anda infot rahvusparlamentidele ja kaasata nad mingil moel ühenduse ellu. mul on veel üks mõte, mis ei ole võib-olla väga ligitõmbav ma kardan, et äh, asepresident Martines äh, võib-olla selle, talle see väga ei meeldi. aga te mäletate, kui meil oli Ühendkuningriigi eesistumise ajal COSAC-i kohtumine Londonis Westminsteris ja härra Prescott, kes oli asepeaminister, kõneles kolmkümmend minutit selle üle, et sel teemal, et rahvusparlamendid peaks Euroopa Parlamendile volitusi andma. me pidime äh, üsna paljud taluma, me pidime äh, huumorimeelt üles näitama. Äh, tõesti peab olema väga paindlik, et selles küsimuses lahendusi leida me, me peame koos eksisteerima, nagu Hispaanias öeldakse, kui jutt on territoriaalsetest küsimustest. me peame üksteist äh, taluma ja me oleme võib-olla leidnud õige lähe, lähenemise, me peame näitama üles huumorimeelt ja kannatlikkust. see on parim, mida ma oskan soovitada. suur aitäh Janes. aitäh, mina tahaksin ka tänada härra Martines selle info eest, mida ta meile on edastanud. nii äh, positiivsete kui ka negatiivsete äh, asjade kohta, mis kosakit puudutavad. aga ma tahaksin peatuda mõnel asjal kõigepealt julgeoleku ja kaitsepoliitika. ei ole tegelikult oluline, kes sellega tegeleb, aga peaasi on, et keegi sellega tegeleks ja seda hästi teeks mulle ei valmista erilist muret see, kas see on nüüd rahvusparlamendid või Euroopa Parlament või Lääne-Euroopa Liidu Parlamentaarne Assamblee. probleem on aga selles, et hetkel ei tegele sellega keegi valitsevad tohutud äh, valdkonnad, kus mingit järelevalvet ei ole. vastuseks sellele, mida ütles härra Mendes de Vigo ja tema on su-, suurepärane põhiseaduse spetsialist, aga ma arvan, et äh, mitte ükski valitsuste tegevus ei tohiks jääda väljapoole parlamendi järelevalvet Äh, võib öelda, et see on valitsuste asi, see ei ole parlamendi asi, noh, võib ju proovida sellist lähenemist, aga parlamendid peavad sundima valitsusi oma tegude eest aru andma, see on osaks meie demokraatilis-, demokraatlikust tööst ja hetkel me seda ei tee, seda ei tee ei rahvusparlamendid, äh, ma ise olen olnud rahvusparlamendi liige julgeoleku ja kaitse küsimused on midagi sellist, äh, mille osas isegi rahvusparlamentidel on raske järelevalvet äh, teostada. Nad võivad ju äh, liikmesriigi relvastuse kontrolli ja sellise asjaga tegeleda, aga mingit laiemat julgeolekut ei käsitleta Äh, näiteks Lääne-Euroopa Liidu Parlamentaarse Assamblee raportid olid äh, tihtipeale väga üllatavad ja, ja neid raporteid tuli koostada väga väiksearvulise meeskonnaga. Äh, oli olemas Julgeoleku- ja Kaitsekeskus, kellel oli võimalus uuringuid teha, nemad koostasid väga olulisi uuringuid ja seda ei ole suutnud teha ei Rahvusparlamendid ega ka Euroopa Parlament niisiis, mina arvan, et antud juhul välisasjade komisjon ja eriti kaitse ja julgeoleku allkomisjon, kus mina liige olen, peaks äh, rohkem algatust üles näitama. hoolitsemaks selle eest, et rahvusparlamendid äh, kooskõlastavad äh, järelevalve teostamist Euroopa Parlamendiga, eriti val-, kui see puudutab ühist välis- ja julgeolekupoliitikat Äh, seda ei saa taandada ainult mingitele rahutagamismissioonidele, mis meil siin viimasel aastakümnel on aset teinud, leidnud. härra Solana on teinud suurepärast tööd, aga äh, ta, tema tegevust on, äh, tema tegevus on juriidiliselt olnud piiratud Äh, meil on äh, paarkümmend suurepärast rahutagamismissiooni olnud, aga need missioonid ei ole ju kogu Euroopa julgeolekupoliitika, meil on ka tsiviil, kultuurilised, demograafilised elemendid, terrorismivastane võitlus. Need ja veel paljud teised elemendid moodustavad äh, välis- ja julgeolekupoliitika ning rahvusparlamendid peavad selliste asjadega palju tõhusamalt tegelema Äh, palju organiseeritumalt, kui see siiani toimub. paari sõnaga tahan veel öelda, et äh, käesoleva aasta detsembris lõpuks saadetakse Lääne-Euroopa Liit laiali või vähemalt kuuldused on äh, küll selle kohta, et organisatsioon lõpetab ametlikult oma tegevuse selle aasta lõpus. aga ega teda ei asendata ka. muidugi äh, Lääne-Euroopa Liidus oli rohkem osalisriike, kui meil praegu on äh, rahvast, rahvusparlamente arvestades Euroopa Parlament ja rahvusparlamendid peavad nüüd Lääne-Euroopa Liidu rolli üle võtma. peame olema ettevaatlikud ning kannatlikud. arvestama aluslepingutega ja tuleb ka meeles pidada seda, et me ei saa hakata nõukogu tegevuse üle järelevalvet teostama, me peame eelkõige koostööd tegema ja täiustama koostööd rahvusparlamentidega ja meil on olnud ka vastav juhtkomitee, kes on tegelenud selle teemaga, kuidas koordineerida koostööd parlamentide vahel. see on, on see koostöö hõlmab ennast mitmekesiseid võimalusi, aga Euroopa Parlament peab jääma põhiteljeks. COSAC-is peame me olema kogu, kõike seda arvestades väga ettevaatlikud. palun, härra Martinis, Martines. suur tänu kolleegidele sõnavõttude eest. kõik tähtsad, huvitavad kõned loomulikult. vaata, Andri on välja läinud aga tal oli õigus. tal oli õigus, kui ta ütles, et me peame suhteid parandama. suhteid tuleb parandada, kuna vastavalt aluslepingule on meie koostöö nüüd uuel tasandil. oleme juba protsessiga kaasa läinud, aga nüüd tuleb tegevust kuidagi paremini suunata. ei ole võimalik ühel kuul viis komitee koosolekut korraldada, järgmisel kuul mitte ühtegi. seetõttu tuleb asju paremini korraldada, me oleme juba edasi läinud sellega, tegemist on muidugi protsessiga ja tuleb tõesti kannatlikud, kannatlik olla. Kostak peab siiski alles jääma, et ikkagi seda ära kasutada. no kosak jääb niikuinii alles aga hiljem, varem või hiljem tuleb ära otsustada, milline on koordineeriv äh, üksus, kes siis kontrollib Euroopa Parlamenti ja rahvusparlamentide suhteid, mitte nii, et ühel pool on mingi nelikümmend, neljakümne kuue pealine üksus ja teisel pool Euroopa Parlament. võimalused peavad mõlemale poolele olema võrdsed. kui te kohtute neljakümne kuu, neljakümne kahe või kahekümne seitsme parlamendiliikmega siis need parlamendiliikmed räägivad, mis aga pähe tuleb. Parlam-, Euroopa Parlament aga tuleb välja selgete seisukohtadega ja kokkuvõtted ja lõpuks tuleb kokkuvõtted teha, aga töö peab toimuma võrdsetel alustel seni, kuni Kosaksin dokumente vastu võtab, ei ole või siis, kui dokumente vastu võetakse, siis ei ole suhe nelikümmend kuus ühele sugugi õiglane. dokumendid võivad ju olla väga spetsiifilised, siduvad. kuidas siis sellises olukorras käituda? võib-olla sellepärast ütleme, et Kosak ei saagi äh, järeldusi vastu võtta või nii nagu viimasel kohtumisel tuleb hääletada punkt punkti haaval, aga kuidas see kõik toimib? see ei vasta Euroopa Parlamendi tööle muide, seal COSAC-is on koostatud selliseid tekste, mida Euroopa Parlament lihtsalt ei saanud toetada. ka mitmest halvast parima valimine ei ole, ei ole meie jaoks võimalus. kui ka midagi, mingisugune punkt on kahjulik Euroopa Parlamendile, siis seda aktsepteerida ei saa ja äh, ja me ei saa ju lihtsalt kümme korda üle korrata, et meile see üks lõik ei meeldi tekstis. seetõttu peame arutama, kuidas COSAC hakkab tulevikus äh, dokumente ja soovitusi vastu võtma ja kuidas neid heaks kiidetakse. kuidas saab neid dokumente heaks kiita nii, et kõigi kohalolijate seisukohti arvestatakse? just sellele tuleb rõhku panna tuleb arvestada, et rahvusparlamendid on mures. mõnede riikide parlamentide kodadel ei olegi eriti palju tööd ja seetõttu jääb neil aega üle pühenduda COSAC-i küsimustele. aga ka nende poolt on esindatust piiratud, nagu te siin ka mainisite need, kes COSAC-is on, saavad ainult vähemuse seisukohta esindada, aga kui üld-, kokkuvõtteid hakatakse tegema, siis näidatakse näpuga, näete Prantsusmaa, näete Saksamaa ja nii edasi. see tuleb lahendada. ja vastuseks Andrew Duffile tahaksin öelda, et ma olen täiesti nõus sellega, et uut COSAC-it ei ole julgeoleku ja kaitsepoliitika kontrolliks vaja kuigi mõned parlamendid on seda soovinud, aga minu arvates ei, ei aita see meid. peame lihtsalt mõistma, et olukord on uus. olenemata sellest, mis toimus viisteist aastat tagasi on meil nüüd uus poliitiline ja äh, õiguslik alus ja me peame terve mõistusega nendele küsimustele lähenema. nii nagu Luis Janes ütles. Äh, mõned meist on muide Rahvusparlamendis palju kauem teeninud kui Euroopa Parlamendis. Äh, ja me ei ole sugugi korporatiivsed, aga lihtsalt tuleb läheneda terve mõistusega. Lääne-Euroopa Liidul oli ka oma mõte. Niinikogu, Niiko ütles, et parlamentaarne järelevalve oli tegelikult teoreetiline, lihtsalt aga see oli omamoodi huvitav eksperiment. tollal ikkagi äh, tulid Lääne-Euroopa Liidu kohtumistele silmapaistvad isikud vastasid küsimustele. seda enam väga sageli ette ei tule. sul on õigus, Luisil on õigus, välis- ja kaitsekomisjonidel on vaja uued mehhanismid välja pakkuda Andrew ütles, et meil peab olema alaline delegatsioon COSAC-is, tagamaks, et ähm, meie töö oleks järjepidev, mitte nii, et ükskord esindavad meid ühed ja teinekord teised inimesed. ka härra Haregi öeldu oli õige. COSAC-ist tagasi tõmbuda ei saa ja selles ei olegi küsimus küsimus on pigem sellest, kuidas me oma seisukohti COSAC-is saame kaitsta iseäranis siis, kui võetakse ametlikult resolutsioone vastu. parlamendis on äh, ka selline tunne, et COSAC-it nähakse kui vaenlast, aga seda me ju ei soovi. Euroopa on skeptiline nigu. mitmed parlamendid tunnevad seda. on tekkinud teatud korporatiivne solidaarsus ja soovitakse, et võim peab üle minema rahvusparlamendid, kellel on delega-, delegaadid Brüsselis, mängivad siiski väga olulist rolli. ja nendega tuleb koostööd teha. tuleb tagada, et rahvusparlamentide ja meie parlamendi vaheline koostöö on oluline, me ei taha, et et tegemist oleks lihtsalt jututoaga või postkontoriga, kus inimesed kokku saavad. kõigil on oma tähtis roll ja ma usun, et härra Kassini nõustub minuga. me peaksime neid inimesi tänama, peaksime tänama ka oma personali, kes väga tõhusat tööd teeb rääkisin institutsioonide ametnikest, aga suur tänu tuleb öelda ka fraktsioonide personalile. sest nemad on kogu protsessi otsustav osa. väga tähtis ikkagi avaldada austust ka neile. ja muidu ma ei räägiks sellest, kui ma ei oleks täiesti kindel, et see just nii on hea küll. peame tänu avaldama neile, kes on head tööd teinud. aitäh. ma tänan asepresident Martinest. ma arvan, et need kõlavad nagu lõppsõnad, aga mõnes mõttes need ei ole lõppsõnad, meil on veel küsimused härra Mendeste Viigolt ma tänan härra asepresidenti öeldu eest. ma arvan, et väga raske on kosakil mitte dokumente vastu võtta, meie parlamendis teeme sedasama, alati me võtame lõpuks mingid resolutsioonid vastu ja tuleb ära hoida need, millest te siin rääkisite need probleemid ja samas on meil vaja ka äh, troikana paremini töötada ning äh, teksti eelnõude esimese variandi ja viimase variandi vahel tuleb ära teha tubli tööd ja kui lõpptulemus ei ole rahuldav, siis ei tohi lihtsalt neile oma allkirja anda. ja ma olen isegi selliseid dokumente näinud, mis on ühenduse õigusega vastavusse läinud ja kui see nii on, siis ärgem mm, andkem oma heakskiitu dokumentidele. see on ju lihtne. alati on kusagil lõpus järeldused, mis vastu võetakse, ilma selleta ei saa. nüüd see rahvusparlamentide koordineerimisorgan, mis selle roll hakkab olema? ma tahan ikkagi juhtida tähelepanu sellele, mis juba kõlas, et äh, liikmesriikide parlamendid ei moodusta ühte organit ja ei saa neil olla ka ühte koordineerijat, kes kõigi nende nimel esineb. me peame mõtlema selle peale, kuidas äh, kõik need ideed kokku lähevad Euroopa Parlamendi tegevuskorraga ja meie delegatsiooni moodustamisega. Euroopa Parlamendi delegatsioon peaks ka minu arvates mõtlema sellele, et selline koordineeriv roll, kui kõneks on välis- ja kaitse- ja julgeolekupoliitika, on üsna eriskummaline. ma tänan. vabandust, ma kogu mõttevahetust ei kuulnud, aga õnneks mul on siin tubli kolleeg, kes mind teavitas toimuvast, nii et see praktiline daam seal saalis on mind kursis hoidnud. jah, ma arvan, et need kohtumised on väga tähtsad, sest me peame ju äh, asepresidendiga mõtteid vahetama, sest tema just kannab hoolt selle teema üle ja me peame ka silmas pidama, et nelikümmend kaks protsenti ainult käis hääletamas viimastel Europarlamendi valimistel, nii et äh, sellepärast äh, mul on hea meel, et me praegu arutame siin äh, Eh, neid küsimusi, sealhulgas ka Euroopa kodanike algatust ja eh, seda teemat. aga tähtis jah, et meil oleks süsteem, mis on kõigile hea ja ma arvan ka, et me peame eh, kohal olema COSAC-is, Lissaboni leping annab meile ju selleks võimaluse ja COSAC peab jätkuvalt olema foorumiks, kus vahetatakse kogumusi, aga samas ei tohi nad konkreetseid pädevusi omandada, eriti mis puudutab kaitsevaldkonda, sellest oli juba siin juttu. miks me ei kasuta parlamentaarseid ühiskohtumisi hoopis nende küsimuste arutamiseks? ja ma olen nõus ka asepresidendiga selles, et meil on vaja head koordineerimist ja kõik siin saalis teavad, et ma ei ole mitte ainult soolise võrdõiguslikkuse eest seisja, vaid mind huvitab ka väga see, mida süsteemis üks või teine institutsioon teeb ning ma arvan, et äh, parlamendisaadikud ka vajavad häid äh, suuniseid ning nende tegevused toimuvad sünkroonselt. ma tänan, härra asepresident, selle eest, mis te olete meie nimel COSAC-is ära teinud ning ma usun, et meil on vaja ka edasi selliseid mõttevahetusi, nagu täna siin meil toimus. paraku meid on siin väga väikeses koosseisus ja minagi pean jälle lahkuma teisele kohtumisele, aga igatahes sekretariaat on meil tubli ja nad hoiavad meid kursis toimuvaga ja ma tänan meie meeskonda, kes tegi ära suurepärase töö valmistumaks eh, kohtumisteks. ärgem unustagem, see on meie kõigi ühine töö. nii et suur tänu, et ma sain nüüd lõppsõna pidada niisiis, me tõesti peame asjad kokku tõmbama. ma tuletan meelde, et eile õhtu koordineerijate koosolekul äh, asepresident palus üheteistkümnendal kuupäeval, esmaspäeval kohtumist kolleegidega Poola parlamendi konstitutsioonilisest komiteest, põhiseaduskomisjonist. Äh, ja äh, mina paraku ei ole, ei saa nendega kohtuda, aga kui siin keegi kolleegidest keegi on, kes saab poolakatega kohtuma minna, siis palun andke endast teada. igatahes ma tänan teid kõiki ja lõpetame koosoleku.